liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst einmal austatud kolleegid, kõigepealt ütlen tere hommikust kõigile teile. enne kui alustame meie istungiga, tahaksin ma paluda teil leinaminutiks püsti tõusta. mälestame täna ühe aasta möödumist Brüsseli terrorirünnakutest. täna täpselt aasta eest peaaegu samal kellaajal need aset leidsidki. ja leinaminutiks äh, tõuseme püsti, et ohvrit, ohvreid mälestada Herzlichen Dank. Ich möchte Sie. Ma tahaksin teile teie tähelepanu juhtida ka sellele, et kell kümme on täiskogu istungisaalis presidendi kutsel ka mälestusteenistus. ja muidugi olete äh, selleks, et me saaksime kõik sinna minna, äh, on võimalus siis siit istungisaalist kohe otse üles minna. Läheme päevakorrapunkti juurde number üks meie päevakorras, tegemist on siis päevakorra kinnitamisega, kas on äh, muudatusettepanekuid või vastuväiteid kellelgi? sellisel juhul on ta praegusel, Sabine, palun. mul on küsimus, kas me eh, jõuame kohe hääletusteni, meile öeldi, et see osa resolutsioonist, mis puudutab eh, solidaarsuskorpust, mis tuleb eh, tööhõive komisjonist ei ole tööhõivekomisjoni hääletamisel veel olnud. kuidas me siis teeme? räägime sellest siis, kui jõuame hääletamiste juurde, ütleb esinaine. siis jõuame päevakorrapunktini number kaks, mis on juhataja teadaanded. tahaksin teile anda teada, et täna on tõlge prantsuse, saksa, itaalia, inglise, taani, kreeka, hispaania, portugali, tšehhi, eesti, ungari, leedu, Poola, Sloveenia, Bulgaaria ja Rumeenia keelde lisaks ütlen teile, et nagu tavaliselt on meie koosolek ka veebis üle kantud. siis koordinaatorite otsusest lähtuvalt kakskümmend seitse veebruar käesoleval aastal tahaksin teile teada anda, et olete saanud need äh, meilitsi teisel märtsil ja need on formaalselt vastu võetud, kui tähtajaks ei ole keegi teinud äh, täht-, ettepanekuid muudatusteks või vastuväiteid esitanud. see oli kuuendal märtsil eh, ja niimoodi ei ole keegi toiminud, seega on protokoll niimoodi kinnitatud, nagu koordinaatorid selle ette panid. nüüd jõuame siis eh, hääletamiste juurde. ja esimene tänases päevakorras on Euroopa solidaarsust eh, solidaarsuskorpus äh, ettepaneku tegi president Juncker eelmise aasta septembris ja komisjon on juba võtnud vastavad meetmed. kultuurikomisjoni koordinaator, koordinaatorid on teinud äh, suulise küsimuse, esitanud komisjonile ning seitsmeteistkümnendal märtsil formaalselt see suuline küsimus äh, edastati selle äh, saatjaks on äh, ka president Tajani äh, poolt koostatud kiri, kus me ütleme, et Strasbourgi täiskogul aprillil peaks olema kindlasti see teema päevakorras. esmaspäeval saatsime selle välja ja ma tahaksin tänada kõiki teid, head kolleegid, eriti koordinaatoreid, et olete toetanud äh, seda ettepanekut niimoodi, et sellises formaadis saame edasi minna. nagu teate, siis eh, mais teeb õigusliku ettepaneku komisjon, mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust ja koordinaatorite istungil olime me üleüldiselt kõik seda meelt, et see on vajalik ja õige, et komisjonile anda siin veel üks ja teine sisend, enne kui nad oma õiguslikku ettepanekut teevad niimoodi saame meie selgeks teha, mida meie selliselt ettepanekult ootame ja mis on võimalik ja mida ei ole võimalik teha, eriti mis puudutab sellise solidaarsuskorpuse rahastamise küsimusi. nagu öeldud, siis president Tajani on selle kirja saanud, praegu ei saa midagi öelda, milline see päevakord saab täpselt olema aprillis, sest praegu on muidugi Brexiti otsus, äh, täpsemalt siis artikkel viiskümmend äh, avalduse tegemine Suurbritannia poolt äh, asjad veidi toppama jätnud. see loomulikult mõjutab ka meie täiskogu päevakava siis aprillis. aga ma arvan, et meie poolt on sõnum igal juhul kohale jõudnud, et see on meile tähtis küsimus ja tegelikult kogu parlamendile peaks olema see nii. nüüd jõuame siis resolutsiooni hääletamise juurde. meil on kultuurikomisjonis ja teiste komisjonidega olnud väga hea koostöö, eriti just äh, tööhõivekomisjoniga. ja me tegime tööhõivekomisjonile ettepaneku, et nad peaksid omalt poolt ka mõned sisendid meie töö jaoks andma, niimoodi, et me saaksime omas resolutsioonis seda kajastada, millised on täpselt äh, tööhõivekomisjoni pädevusalad äh, Euroopa Solidaarsuskorpuses eile pärastlõunal pärast tähtaja kukkumist äh, saime me ettepanekut äh, tööhõivekomisjoni poolt, aga ma püüdsin seda vastavalt äh, tekstiga sisse panna nii palju, kui ainult on juttu siin tööhõivekomisjoni pädevusest ja eile õhtu jooksul selgus, et tööhõivekomisjon ei ole hääletanud üldse nende ettepanekute üle muidugi äh, see on natukene kehv olukord, aga põhimõtteliselt on võimalik, et tööhõivekomisjon annab meile täiskogul veel oma sisendi ja seetõttu teen ma ettepaneku, et need märgistatud kohad selles resolutsioonis, nii nagu ta teie ees praegu on, need on kas äh, kollasega alla tõmmatud või hallid äh, esile tõstetud kohad tekstis, võtame need välja, sellepärast et tegelikult need ei ole hääl-, tööhõivekomisjoniga äh, Äh, lõplikult kokku lepitud tööhõivekomisjon ei ole hääletanud äh, ja seetõttu ei, ei saa me neid siia hästi sisse panna, sellepärast et tööhõivekomisjon peab vaatama, kas nad on põhimõtteliselt nõus täiskogul tegema nende ettepanekute osas otsuse. Neid oleks saanud siia teksti küll integreerida, aga praegu tuleb välja siiski, et menetluse järgi ei ole see võimalik ja minu ettepanek oleks siis selline. edasi menetluse osas just äh, väga hea töö on tehtud äh, töörühmade tasandil, muudatusettepanekuid on tehtud palju, me leppisime lihtsustatud menetluse osas kokku. Äh, teksti öö, oleme saanud mitmed osad, mida oli hea integreerida, minu arust on kokku saanud väga hästi õnnestunud tekst ja minu ettepanek on, et täielikult hääletame selle teksti poolt äh, nii, nagu ta praegu on, aga võtame need tööhõive osad siit välja, nagu jutt oli. kas selle menetluse vastu on kellelgi midagi? et nimeline hääletus, tervikuna hääletame tervet teksti. tundub, et ei ole nii. siis teeme nimelise hääletuse kolleeg Köster ütles praegu, et ta on jätnud oma hääletuskaardi koju ja loeme lihtsalt eh, siis manuaalselt tema hääle siia juurde. aga paneme kirja. sellisel juhul on hääletus alanud. hääletamine on lõppenud ja see resolutsioon on suure enamusega vastu võetud. tänan kõiki fraktsioone ja kõiki neid, kes resolutsiooniga kaastööd tegid. oleme hästi koostööd teinud, seda konstruktiivselt ja ma loodan, et me oleme siin oma resolutsiooni puhul saatnud välja need signaalid, mida ka komisjon äh, kuulda võtab ja täiskuulajad niimoodi jõuavad eritänu veel kahele vastutavale fraktsioonis eh, komisjoni sekretäriaadist, Stefan Manus eh, ja Liisa Uke, kes on eh, väga palju pingutanud selle nimel, et sellest tekstist on saanud väga hea tekst. nüüd jõuame järgmise hääletuspunkti juurde. tegemist on meie arvamusega, mis puudutab EFSI rakendust. raportööriks oli Jill Evans ja Econ ja eelarve komisjonid on juhtkomisjonid, nemad on äh, ettepoole toonud äh, oma hääletuse selleks, et äh, uus EFSI määrus saaks juunis kokku lepitud ja nüüd peame meie siin täna oma arvamuse kohta ka varem hääletuse tegema, varem kui see oli algselt plaanitud. kahekümne kaheksandal veebruaril seda arvamust projekti esitati ning kolmas märts oli muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. kakskümmend kaks muudatusettepanekust sellele arvamusele ka tuli. suur tänu siinkohal kõikidele nendele, kes olid valmis koostööd tegema, tegid seda konstruktiivselt ja muidugi ajasurve tõttu ei olnud see kõik väga lihtne. ja ma tahaksin proua Evansilt küsida, kas enne hääletust äh, tahaks ta veel midagi öelda? proua Evans, palun. Yes. suur tänu teile, teen väga lühidalt ja olen nõus teie kommentaaridega, mis puudutas äh, väga kiireid tähtaegu. asjad olid seetõttu veidi keerulisemad, aga koostöö oli suurepärane. tahaksin tänada variraportööre ja Darren Nevelit ka sekretäriaadist ja kõiki minu büroo töötajaid ja ma arvan ka, et fraktsiooni töötajaid me saime kokku panna väga hea arvamuse, suur tänu. ja, suur tänu siis jõuame ka siin hääletamise juurde ja teeme algust muudatusettepanekuga üks, kes poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kaks. kes poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, kaks, vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi muudatusettepanek number viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma tahaksin palun kontrollida seda. hääletamine on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, kes vastu? erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud napilt, palun kontrollime. hääletamine on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. kaksteist poolt, kaksteist vastuhäält. üheksateist. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? tundub, et vastu võetud, aga kui soovite, siis palun kontrollime. kontrollime. üheksateist, palun. hääletamine on alanud lõppenud ja see on vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. nüüd jõuame lõpphääletuse juurde. see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud geschlossen. lõppenud. suure enamusega kakskümmend kaks poolt, üks vastu ja üks erapooletu hääl, vastu võetud tunnustavad sõnad raportöörile. Dann kommen wir äh nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, see on viies päevakorrapunkt see puudutab meie komisjoni arvamust, mis puudutab käibemaksu määra raamatutele, ajalehtedele, nädalakirjadele ja ajakirjadele. ja siin on meie kolleeg Strojevski arvamuse esitajaks. ja ma annaksin kohe härra Strojevskile ka sõna, palun eh,. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, daamid ja härrad. tegemist on väga olulise arvamusega. see temaatika on väga oluline. puudutab äh, käibemaksu, käibemaksumäära. üle kümne aasta oleme võidelnud selle nimel et äh, hakatakse avaldama elektrooniliselt, äh, et vabandust, elektroonilised raamatud äh, tuleksid müügile madalama käi-, maksumääraga. tegemist on sellega, et tahame harmoneerida sätteid käibemaksu küsimustes ja üldse digitaalmajanduses. meil on kaks riiki Euroopas, Prantsusmaa ja muuhulgas, kes ei ole nõus sellega, et äh, maksud oleksid kõrged. Äh, meil on ka vaidlusi kohtutes aga meie eesmärgiks on ikkagi leida lahendus nende riikide jaoks, kes soovivad harmoneeritud maksumäära ning kohaldada seda siis elektroonilistele raamatutele ja ka audioraamatutele tegelikult, sellepärast et audioraamatutele tegelikkuses on juba madalam maksumäär. ja mõlema juhtumi puhul on äh, teatud erinevusi, ühtedesse suhtutakse kui toodetesse, teistesse kui teenustesse liikmesriigid peaksid saama kohaldada, kohaldada sama maksumäära. samamoodi nagu ka trükitud raamatute puhul. tegemist on teenustega, mida pakutakse elektroonilisel teel ja sellest tulenevalt peaks ka maksumäär olema vastav. ei ole kahtlustki, et me peaksime need maksumäärad harmoneerima ning ähm, andma liikmesriikidele võimaluse oma maksumäärasid vähendada. tegemist on ettepanekuga, mis on hea, on väga vähe parandusi, parandusettepanekuid tehtud. ma tahaksin autoreid tänada ja nõustun äh, enamusega neist. praegu on meil võimalik äh, kogu see peatükk tegelikult lõpetada, aitäh! jaa, vielen herzlichen suur tänu! tõesti tundub, et see on täiesti lõppematu lugu, aga lõppkokkuvõttes laheneb kõik ikkagi hästi ma arvan, et me ei saa väga hästi selgitada, mikspärast on käibemaksu vaja trükitud ajalehe puhul vähem maksta kui näiteks e-ajalehe puhul. minu arust ei ole see üldse enam ajakohane, nii et väga hea, et see ettepanek on tehtud, me oleme siin komisjonis juba mitmeid kordi seda äh, täpselt samamoodi nõudnudki Elutammega, et see lugu lõpeb positiivselt ja komisjon teeb vastava ettepaneku nüüd kuulame ära hea meelega variraportöörid ja esimesena kolleeg Marano, palun. Ah, grazie, grazie, president. suur aitäh. tahaksin avaldada tunnustust äh, raportöörile, selle raporti puhul, äh, Strujevskile ning meie toetame praegust lähenemist me leiame, et äh, komisjoni poolt tehtud ettepanek on tasakaalustatud Eh, ning vastab tegelikult pikaajalisele parlamendi soovile, mida me juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal väljendasime. teame, et eh, raamat on raamat, ajaleht ajaleht, ükskõik millisel eh, alusel ta ka ei ole, paberil, mobiiltelefonis või kuskil mujal digitaalajastul meil on vaja võrdsed tingimused tagada ja seega me peame üle saama taolisest vahettegemisest. meil ei ole vaja erirežiimi äh, toodete ja, ja me peame arvestama toodete eripäradega. mõtlesin just noorte peale, kes kasutavad rohkem digitaalseid vahendeid ja aitavad seeläbi edendada loovat sisu, loevad äh, digitaalvahenduses ajalehti ja raamatuid nii et seeläbi toetame me ka kultuuri levikut. me näeme, et äh, liikmesriikidele on antud võimalus madalamaid äh, määrasid või nullmäärasid lausa kohaldada, sellega kaasnevad erinevad positiivsed tagajärjed, hinnad langevad tarbijateks, samuti on võimalik investeerida ka uutesse sisudesse ning äh, samuti äh, väljaandjad äh, muutuvad sellest vähem, seeläbi vähem sõltuvateks reklaamist. meil on ainult kaks muudatusettepanekut ja tegemist on tõesti selliste ettepanekutega, mis peaksid kõikide toetuse saama, meie sooviks on igal juhul jõuda kiire heakskiitmiseni ka nõukogus. tean, et maksuküsimustes on raske üksmeelt saavutada, see on tõsine probleem, aga igal juhul meie toetame seda, aitäh. suur tänu teile, kolleeg Loa. Thank you, uh, madam chairman, so I am speaking today. aitäh, täna võtan sõna uue kolleegi John Propti nimel, kes kahjuks täna siia tulla ei saanud ja teen päris lühidalt. esmalt suur aitäh härra Streskile selle tehtud töö eest. muudatused innovatsiooni kohta ning äh, nägemispuudega inimestele juurdepääsu tagamine, need on siis meie kaks muudatust ja teiseks ECR pigem toetaks komisjoni ettepanekut, mis pakub liikmesriikidele ka äh, Äh, paindlikkust ja võimaldab sisse viia käibemaksumäärad vastavalt oma vajadusele. küll aga peame veel vaatama kõik need äh, sektsioonid veel eraldi läbi, nii et oleks tagatud äh, õiglane konk-, õiglased konkurentsitingimused ja meie muudatusettepanekud kindlasti ka kajastavad meie seisukohti, aitäh! suur tänu, kolleeg Rammel, palun! Danke, Frau Vorsitzende. Auch die Grünen unterstützen diesen Vorschlag suur tänu! ka rohelised toetavad äh, seda ettepanekut äh, ja on, meie arust on positiivne, et äh, liigume selles suunas, et käibemaks raamatute ja teiste väljaannete puhul väheneb. hea on, et parlament, komisjon on selles osas ühes paadis. austerlasena olen ma kuulnud ja kogenud, et nõukogu ei ole seda meelt ja nad võimalik on toetada seda ettepanekut ainult siis, kui me oleme parlamendi ja komisjoniga ühel pool, siis on võimalik, et me saame ka edu. selleks, et võib-olla nõukogu veel veenda, tuleb öelda, et eh, nõukogu silmis jah, võib-olla on see hea, kui igal riigil on juba oma süsteem olemas, kui me aga suudaksime käibemaksu eh, väljaannete puhul eh, vähendada, see oleks väga hea Äh, saavutus ja siis oleks mul väga hea meel selle üle. suur tänu, proua Pilt, palun. vabandust, ei pannud tähele. aitäh, direktiivi ettepanek liigub õiges suunas, sellepärast et suurem vabadus liikmesriikidele mm, elektrooniliste ma äh, toodete maksumäärade kehtestamisel on vajalik, meil on viie koma viie protsendiline maksumäär, see oli suureks eduks, see aitas kaasa raamatute müügile ning tekitas suuremat lugemisloo-, soovi riiklik raamatukeskus äh, andis meile teada et, et äh, üheksakümmend üks protsenti prantslastest loeb raamatuid tunnen head meelt, et ka elektroonilistel väljaannetele laiendatakse selle maksumäära kohaldamise võimalust alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast. Prantsusmaa on võidelnud Euroopa Komisjoniga selle nimel, et meil võimaldatakse samataalist erandit kasutada. koos Saksamaa, Itaalia, Poolaga oleme me jõudnud lõpuks nii kaugele, et raamat on raamat, ükskõik millisel alusel ta ka ei oleks. kakskümmend kaks protsenti prantslastest endiselt ehm, Äh, Riikliku Raamatukeskuse äh, andmetel loeb elektroonilisi raamatuid. toetan äh, kolleegi raportit ja tunnustan selle eest, et ta läbi muudatusettepanekute on arvestanud ka sellega, et tuleb tagada juurdepääs ka puuetega inimestele. suur aitäh! suur tänu! siiski on veel sõnasoovijaid, olge lahke kann ich nicht lesen. Entschuldigung. Hm? Herr Tsuntis, Entschuldigung. härra Tsuntis, vabandust, ma ei näinud nii kaugelt. Eh, aitäh. mina tahaksin omakorda tänada raportööri tehtud töö eest tundub, et tema ettepanekuga üritatakse lahendada probleemi, mis äh, tekitas muret liikmesriikidele ja ka kodanikele, kes soovisid kultuurikaupadele ligi pääseda. igastahes tundub see olevat positiivne. käibemaksu probleem ja maksude probleem üldse kriisi ajal on selles, et maksud mõjutavad müüki negatiivselt, võttes arvesse seda, millised on tarbijate võimalused. seega ongi vaja maksumäära vähendada ja see on meie esimeseks mureks. igal juhul ma leian, et tuleb tagada ka kõikidele kodanikele juurdepääs raamatutele. ja raamatute hind peab olema taskukohane, sama käib ka ajalehtede, ajakirjade kohta. siinkohal nõustun raportööriga ja teiseks kui nüüd hakatakse sama maksumäära kohaldama elektroonilistele väljaannetele kui teistele, see võimaldab vast sellel sektoril kiiremini areneda, aga ega see automaatne ei ole, raportöör seda probleemi ei saa lahendada, ega sellest koheselt ei kaasne lõpphinna alanemine tarbijatele. nüüd ma kordan üle, lühikeses perspektiivis see küll hoogustab tegevust selles sektoris, aga pikemaajaliselt me ei tea veel, millised tagajärjed on. seega oluline on siinkohal tagada kõigepealt käibemaksumäära vähenemine, nii et lõpptulemusena see maksumäära vähenemine kajastuks samuti väljaannete ja raamatute hinnas sellega ei tohiks kaasneda ka mingit erikohtlemist väljaandjatele. suur tänu. ma ei näe, et sõnasoovijaid oleks, ma vaatan, et kõik on pärikomisjonis, vabandust, me, meie komisjonis siis, aga Euroopa Komisjoni poolt tahan küsida, kas on kellelgi midagi lisada? Bitte, Sie haben das Wort. Teil on sõna. Yes um.... jah yeah tahaksime tänada raportööri. see raport põhimõtteliselt toetab komisjoni algatust. tahaksime toonitada seda, kui oluline see algatus on. see on seotud äh, meie digitaalvaldkonnas tehtud äh, ettepanekutega, digitaalse ühisturu äh, ettepanekutega ja loodame, et see läheb kiirele heakskiitmisele. suur tänu teile. ma tahaksin veel öelda, et sada kolmteist on selle õigusakti alus artikkel palsame, parlamendiga peetakse nõu, konsulteeritakse, siis Euroopa Liidu toimimise lepingust on see artikkel aga loodetavasti meie konsultatsioonide tulemus annab nõukogule väga tugeva signaali, et nad siinkohal väga kiiresti jõuavad ühele meelele. tahaksin öelda veel lisaks, et äh, kakskümmend kaheksa märts kell üksteist on võimalik, äh, kuni sinnamaani on võimalik teha muudatusettepanekuid, seda saab teha ainult inglise keeles, see on seotud kiire tähtajaga, aga ma kujutan ette, et see ei ole praegusel juhul ka liiga ületamatu probleem ja sekretäriaadile tuleb anda seetõttu need muudatusettepanekud ja mitte nii, nagu tavaliselt äh, läbi meie süsteemi saata. aga mm, see informatsioon on teieni jõudnud juba või siis saadetakse see uuesti. suur tänu teile selle arutelu eest ja ka arvamuse koostajat ning läheksin edasi kohe järgmise päevakorrapunktiga mis on kuues. siin räägime Euroopa Liidu tegevusest äh, säätlikus, säästlikkuse saavutamisel ja meie kolleeg Liadni Riada on meie raportööriks, kes kahjuks paraku ei saa täna siin olla. ja tema asemel saab härra Šuntis võimaluse seda raportit esitleda ja teil on sõna, palun. aitäh, lugupeetud juhataja nagu te ütlesite, pole raportööri täna siin, sellepärast et ta on McKinnesi matustel Iirimaal ja sellepärast ta palus mul tema asemel esitleda seda materjali. ma püüan lugeda ette selle teksti selleks, et ähm, et võimalikult täpselt teile edastada seda, mida raportöör on meeles pidanud. me oleme pidanud seda vägagi tähtsaks küsimuseks ja meie tegevuse nurgakiviks. raportöör soovis siia panna sisse väga palju punkte, aga aega muidugi ei olnud lõputult, tema soovis sellepärast lõput-, rõhutada just nimelt viite punkti. esimene nendest leiame, et äh, jätkusuutlikuks tulevikuks on meil vaja oma mõtted adekvaatselt ähm, sõnastada. neljas punkt mainib ähm, ÜRO vastavat otsust näiteks. me peame kõik mõtlema nendele jätkusuutlikutele eesmärkidele ka neljanda eesmärgi all on vaja, et haridussüsteem oleks piisavalt rahastatud. raportöör on siinkohal väljendanud muret, et vahemikus kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist vähenesid investeeringud haridusse eh, üks koma neli protsenti. nii et on vägagi, vabandust, kaks koma viis protsenti, nii et eh, on vägagi selge, et me peame siin oma tööd parandama on ka selliseid riike, kul-, kus on teatud memorandumid, näiteks Kreeka, mida nad peavad järgima ja me kõik teame väga hästi, millised on nende memorandumite tagajärjed haridusele. edasi, selleks, et haridus oleks kvaliteetne ja selleks, et kõikidel oleks kättesaadav elukestev õpe, on vaja kogu haridus- ja tööhõivepoliitika põhjalikult läbi ja ümber vaadata. ja selles läbivaatamises peab kesksel kohal olema just nimelt isiklik areng. haridus ja oskused ei tohiks jääda vaid ühelt nurga alt vaadatuks. ei tohiks mõelda ainult ähm, tööturu nõudmistele, ei, vaja on hoopiski üldisemat lähenemist, vaja on mõelda isiku, isiklikule ja ka ühiskondlikule arengule, sellest on juttu kolmandas punktis. neljas punkt, seal on räägitud fondide optimaalsest kasutamisest, sama jutt, nagu me oleme mujalgi näinud, sünergiat on vaja näiteks Erasmus plussiga. ja nende tegevustega peab muidugi haridussüsteem ka paremaks muutuma. me peame vältima igasugust tõrjutust või eemalejäämist haridussüsteemist või haridusvõimalustest näiteks nende inimeste puhul, kes elavad kaugetes maapiirkondades või kõrvalistes kohtades. edasi, järgmises punktis on räägitud tööhõivest. ärgem unustagem, et mõnedes riikides on noorte töötus peaaegu et nelikümmend protsenti. on selliseid riike just nimelt Euroopa lõuna poolsemad liikmesriigid, kus noorte töötus on märkimisväärselt kõrgemal kui Euroopa Liidus keskmiselt. noorte garantii ja noorte tööhõive algatus ei ole tegelikult seni suutnud ära lahendada noorte kõrget töötust. vaja on neid programme uuesti läbi vaadata, vaja on töökohti noorte jaoks. ma lisasin ka mõned omad punktid, aitäh! suur tänu. nüüd saavad sõna variraportöörid, aga kahte nime ma ainult siin tean. nii et kui teistest fraktsioonidest on keegi siin asendamas, siis saate ka sõna. Julie Ward sotsiaaldemokraatide nimel kõigepealt, palun uh,. Can I speak a bit later? kas, Petra, kas ma võiksin hetk hiljem sõna võtta, sellepärast et ma jätsin oma märkmed äh,, unustasin maha okei okay,, dann würde ich äh.... hea küll, siis äh, proua Püüde, kas teie tahaksite sõna? aitäh, juhataja. siin on positiivseid elemente selles arvamuses. näiteks see, et ka maapiirkondade inimestel peab olema võrdne juurdepääs hared, haridusele kolmekümne aasta jooksul on üksteist klassi suletud, toon näite lihtsalt, ja see on maapiirkondades. põhjus on selles, et inimesed kolivad maalt linnadesse ja see on väga suur jätkusuutlikkuse risk. haridussüsteem vajab selliseid koole, mis oleksid lastele lähedal. edasi noorte garantii. ma mõistan küll mida raportöör on silmas pidanud, aga minu arvates on meil vaja öm, ähm, mitte reageerida, vaid ole, olla pigem proaktiivsed ja varasemas etapis nende küsimustega hakata tegelema. ma arvan, et me peame ka kodanikuharidust stimuleerima selleks, et kogukonna tu-, kogukonnad ja kogukonnatunne süveneks. suur tänu tundub, et märkmed on kohal, Julie Ward, palun. okei okay,, suur aitäh kannatlikkuse eest. see on minu jaoks tegelikult ülioluline küsimus, ma enne poliitikasse tulekut õpp-, olin ähm, arenguküsimuste üliõpilane ja ma olen kaasa löönud erinevates organisatsioonides mis on nende küsimustega tegelenud. esmaspäeval olin ma Manchesteris ühes, ühel konverentsil, kus räägiti jätkusuutlikkuse tagamisest haridussüsteemis. siin on teadvustatud kolme sammast, äh, majandus, sotsiaalne ja keskkonna samma jätkusuutlikkuse tagamiseks aga samas ei ole piisavalt teadvustatud süsteemset ja integreeritud viisi, kuidas kultuur on kõikide nende asjadega seotud. kolleegi ettevalmistatud arvamuses ei ole tegelikult teadvustatud piisavalt, kui suur on kultuuri panus jätkusuutlikkuses. ma hindan küll seda või, või mõistan, et siin on viide haridusele, aga siin on ikkagi puudusi. siin puudub kultuurisammas. kultuur on see, mis suunab uusi elustiile, käitumismuudatusi ja muid paradigmasid. see lähenemine on kogukonnapõhine, vaja on kohalikku mõistmist, et koha peal mõistetaks jätkusuutlikku arengut, aga see võib olla ka üldine ja virtuaalne siin on vaja lihtsustada kultuuri rolli, vaja on leida koha peal tasakaal majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonna jätkusuutlike eesmärkide vahel ning kultuuri vahel. kultuur on see liikuma panev jõud tegelikult. samuti on kultuur seotud kollektiivse heaoluga, individuaalse heaoluga, ja paljude nende vaheliste seostega. me ei saa neid asju vaakumis arutada nii-öelda igaühte täiesti omaette teisi arvet, arvestamata. poliitika kujundamisel tuleb kõike seda arvestada ja sellepärast ähm, peaks ähm, Euroopa Parlamendis töö nende asjadega toimuma kõikides komisjonides ja sellepärast mul on ääretult hea meel, et meie komisjonis on see arvamus valmimas kui me mõtleme nendele jätkusuutlikkuse küsimustele, siis sooküsimuste süvalaiendamine, noorte ja laste osalemine otsustamisprotsessis, vähemuste õigused, kodaniku osa, ühiskond, teadus- ja uurimistegevuse toetamine, need kõik peaks sinna sisse minema, täpselt samamoodi teaduse ja kunsti sisu. kultuur on hea kultuur on kasulik ja me peame kollektiivselt seda arvestama. eluline loomingulisus ja kunst peab meile abiks olema, et avalik ruum taas meie omaks saaks. linnad, külad muutuvad niimoodi elatavaks, jätkusuutlikuks ja niimoodi sünnivad ka õiglasemad ja koostööpõhisemad majandusmudelid, aitäh! suur tänu! Helga Trüüpel saab sõna. aitäh! ma jagan seda, mida eelkõnelejad ütlesid. selle lähemise, lähenemise juures tegelikult et äh, need üksikasjad ei ole midagi uut. me arutasime neid asju juba Erasmusega seoses. nüüd aga on idee selles, et me püüame kõik, e, et me püüaksime kõik need detailid üheks tervikuks teha, sest vastasel juhul me lihtsalt kordame kogu aeg nagu refrääni. selleks aga, et lähenemine oleks tõeliselt strateegiline on vaja seda arvestada. ma hoiatan, et ei ole mõtet ikka ja jälle uuesti sama juttu rääkida, niimoodi parlamendis ei ole mõtet töötada, nii et tuleks rõhutada just nimelt üldist strateegilist lähenemist. suur tänu teile, tahaksin nüüd komisjoni poole vaadata ja küsida, välja arvatud, kui on veel sõnasoovijad, Bogdan, palun. Äh, suur tänu, Petra tahaksin siia lisada veel ühe märkuse, mida me ka Arengukomisjonis eh, oleme arutanud ja jõudsime konsensuseni selles osas nõukogu ja komisjon eh, maldalaste eesistumisel on nüüd võtnud vastu öö, eh, otsuse, et kultuur tuuakse siia ka sektorina sisse ma olen põhimõtteliselt nõus sellega, mida ütles äh, Julie Ward, et oluline on see, et me saavutaksime omad eesmärgid tulevikus ja selle jaoks ei ole kindlasti vaja ja ei tohi unustada tulevikus kultuuri. tähtis on aga, äh, millises suunas me täpselt arengutöös äh, suunduda tahaksime. suur tänu! suur tänu, nüüd vaatan ikkagi jällegi komisjoni poole kas härra von Brücken on siin või, või proua teie, kes, kes teist sõna saab, palun uh,? suur aitäh, proua juhataja. ma tegelikult ei kuulnud, et keegi oleks sõnaselgelt komisjonile küsimusi esitanud. küll aga sooviksin kahekümne teisel novembril möödunud aastal komisjoni teatisele tähelepanu juhtida. seal meil on räägitud äh, nendest jätkusuutlikkuse eesmärkidest, sealt teatisest sooviksin eriti mai-, eraldi mainida kahte asja. hea või parema õigusloome küsimus, et ähm, see on nii-öelda leitmotiiv komisjonil kõikides tegevustes ning teiseks meie soov poliitikatele koherentselt läheneda ehk mitte isolatsioonis neid käsitleda, vaid ähm, tervikuna. ja kui teil on konkreetsemaid küsimusi, siis vastan ülimalt hea meelega, aitäh! suur tänu! nüüd annaksin tagasi raportöörile või õigemini tema esindajale äh, uuesti sõna. no härra Šuntis, palun. ja tehkem lühidalt. Eh, suur aitäh, proua juhataja. ma ei ole küll raportöör, aga ma teadvustan täielikult seda, mida raportöör on taotlenud. ja väga huvitavaks pean ka kõike seda, mida teie siin ütlesite. sünopsisena vaid üks kommentaar. raportöör vaatab kindlasti kõik muudatusettepanekud üle ja tegutseb nii, nagu siis tema sobivaks peab. siin öeldi, et et ehm, siin tekstis võib olla teatud puudusi, et ei ole täiesti selge, mida siin eesmärgiks on seatud. aega samas on piiratult ja see tähendab seda, et ei ole võimalik ära mainida absoluutselt kõiki neid äh, üksikasju, mis on seotud jätkusuutlikkus tegevusega. ja veel üldine märkus, raportööri prioriteedid, mida ma teile esitlesin, seostavad majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise konteksti, milles me elame Euroopas ja kogu maailmas. märkused hariduse ja noorte kohta sobituvad sinna konteksti. mina olen raportööri tööst niimoodi aru saanud, et tema on teinud konkreetsed valikud, see ei tähenda seda, et ta ignoreeriks muid alternatiive, see ei tähenda ka seda, et ta kollektiivid, et ta kolleegide muudatusettepanekuid ignoreeriks, ei, kindlasti mitte ja edastan talle omalt poolt kõik selle, mida siin öeldi. jaa, suur tänu! muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kakskümmend üheksa märts kell kaksteist. hääletamine toimub kultuurikomisjonis kahekümne viiendal aprillil. suur aitäh selle eest. nüüd on mul suur hea meel öelda tere tulemast meie külalisgrupile. kolleeg Malinov on nad siia kutsunud ja nad on Bulgaaria keskkoolist Pariisist tere tulemast Euroopa Parlamendi kultuurikomisjoni! So, dann kommen wir zu Tage... nüüd jõuame edasi päevakorrapunktis seitse juurde. Hier geht es um eine siin räägime arvamuse projektist. mis puudutab äh, legitiimseid meetmeid kaitsmaks informante, kes avalikus huvis käituvad, kui nad äh, ettevõtete ja avalike organite konfidentsiaalseid äh, inform-, konfidentsiaalset informatsiooni avaldavad. Äh, kolleeg Krasnodebski on meie raportööriks. Te teate, et meie parlamendis on, oleme juba poolteist aastat diskussioone äh, pidanud sellel alal, kuidas informante paremini kaitsta kuidas eelkõige ajakirjanikke oleks võimalik parem paremini kaitsta, kuidas me allikate kaitset saaksime tugevdada Euroopa Liidus. siin on mitmeid võimalusi olnud meil juba aru pidada sel teemal ja oleme teinud nüüd ka vastava ettepaneku. ja kolleeg Krasnodebski äh, asemel saab sõna kolleeg Liuer, palun. Thank you, Madam Chairman. Uh, yes, I'm standing in for Professor Krasnodebski. Uh, Suur tänu, räägin siin kolleeg Krasnodebski nimel ja tahaksin tema vaateid äh, avaldada selles osas äh, meie komisjoni perspektiivist. informantide kaitsmine on väga oluline ja on äh, aina olulisemaks muutunud viimaste aastate jooksul, kus oleme näinud erinevaid lekkeid, LuxLeaks, Panama lekked ja nii edasi. ja Äh, kui takse komisjon, maksuküsimustega tegelev komisjon loodi, oli väga selge, et äh, on vajalik ka informantide olu, olemasolu, äh, et toetada avaliku huvi teenimist. mis puudutab ka pettuste uurimist, siis informandid on kõige tähtsamad aspektid, kuidas üldse finantspettusi avastatakse. ja selleks on oluline, et kõikidel liikmesriikides oleksid informantide kaitsemeetmed paigas, sest nemad käituvad heas usus, et pettusi kas avalike või erainstitutsioonide puhul avaldada. eesmärk oli selle arvamuse puhul keskenduda kolmele aspektile, mis selgelt jäävad ka kultuurikomisjoni pädevusse ning äh, igasuguseid pädevusest äh, üleastumisi teiste komisjonidega vältida. ning need teemad on seotud esiteks kultuurilisest äh, erinevusest lähtuvalt, mis puudutab informante ja nende ülesannete tajumist, teiseks kultuuri eest seismist ja kolmandaks uuriv ajakirjandus on ülioluline, et mehhanismid, mille eesmärk on informantide kaitsmine, oleks kohandatud ka konkreetsetes riikides nendele juhtumitele ja nende kultuurilistele eh, spetsiifikatele uuringud on näidanud, et sisearuandluse süsteemid institutsioonis peaksid võtma arvesse ka kultuurilised erisused erinevate töötajate puhul, sest vastupidisel juhul tooks see kaasa liigseid kulusid ja erinevaid käitumismustreid. ning eh, oluline on ka see, et eh, teave avaldamise süsteemid peaksid olema olemas loomulikult äh, ei tohi äh, olla äh, kaitsepuudust, aga kindlasti õigusstruktuurid peavad konkreetsete riikide kultuure ikkagi kajastama. näiteks teatud kultuurides oleks kindlasti informantide tunnustamine hea ja neid kaitstaks ja hoitaks ning tunnustataks, aga teistes kultuurides võib-olla see põhjustab vastuseisu Äh, informantide tunnustamine ei oleks väga hea riikides, kus äh, suhtutakse neisse negatiivselt. ja äh, igasugused tunnustamismeetmed ei töötaks negatiivses sotsiaalses keskkonnas. igasugused õigusmeetmed peavad olema ka seotud teavitus- ja harimiskampaaniatega, nii et teavitamine ja teavitamise akti nähtaks kui hea kodaniku tegutsemismeetodit nii et eh, iga eh, riik ja iga organ ise peaks oma teavitusstruktuurid paika panema, aga Kultuurikomisjon peaks eh, siinkohal tugevamalt ütlema, et siseteavitusmenetlused ei tohiks kindlasti kõnevabadust piirata või avalikkuse ligipääsu olulisele informatsioonile samuti. ja siin on muidugi oluline ka ühenduslüli uuriva ajakirjanduse vahel, uurivad ajakirjanikud äh, saavad ainult siis äh, äh, heita valgust kahtlastele tegevustele, kui töötajatel oleks võimalik kuidagi võtta ajakirjanikega kontakti ja anda neile informatsiooni. kui sisetöötajad või sisering ei oleks kunagi andnud inform-, informatsiooni ajakirjanikele, ei oleks me mitte kunagi näiteks Panama leketest teada saanud ja loomulikult kõikidel osapooltel peab olema võimalik vabalt oma tööd teha. ka ajakirjanikel peab olema õigus oma allikaid mitte avaldada. ja ametivõimud ei peaks äh, luuretegevust teostama selleks, et ajakirjanike allikaid välja selgitada. nii et äh, selleks, et meie ettepanekul oleks lisandväärtus, oleks vaja kindlasti juhtkomisjoniga kõigepealt eh, pädevusalad ära jagada, mitte sealt üle astuda meie poolt ja keskendume kultuuri erisustele, nagu ütlesin, eh, informantide kaitselt, siis teavitus ja, ja haridustegevus selleks, et eh, inimesed oleksid julged ja ütleksid välja asju ja uurivate ajakirjanike kaitse samuti. suur tänu, ütleb esimees. nüüd annaksin variraportööridele sõna kuskil kaheks-kolmeks minutiks, sest aeg hakkab napimaks muutuma. proua Šoidrova Rahvapartei nimel kõigepealt, palun. suur aitäh, tahaksin tänada härra Krasnodevskit arvamuse projekti eest ja mina põhimõtteliselt olen nõus sellega ma leian, et äh, sissejuhatuses peaksime me välja tooma selle, mis on positiivsete informeerijatega seoses tehtud. me teame, et riigid on erinevusi, nagu ka kolleeg seda toonitas informeerijad on üheks peamiseks võimaluseks äh, ennetada korruptsiooni avalikus halduses ning ka eraettevõtetes. see peaks aitama ka kaitsta avalikke investeeringuid, tagada julgeolekut ja ka tegelikult kaitsta inimelusid, ma usun, et et me saame seeläbi, et me saame toetada kõnealust raportit, me tahame ka nende kaitset parandada, me peame olema teadlikud sellest, et tegemist on Äh, vajaliku asjaga. Ameerika Ühendriikides on tuhande üheksasaja kuuekümne kolmandast aastast peale informeerijate jaoks kaitse ette nähtud. ka meie peaksime seda tegema, Euroopa Liidus on kuues riigis selline süsteem olemas, Rumeenia, Suurbritannia, Iirimaa, Luksemburg, Sloveenia, Slovakkia. enamuses riikidest on ette nähtud teatud kaitse, aga ainult äh, teatud juhtudel äh, ning kaitsemeetmed on äh, hajutatud erinevatesse õigusaktidesse. ma arvan, et meil oleks vaja kõikides liikmesriikides teatud mehhanismi. praegu me ei kasuta piisavalt ka võimalust vahetada häid tavasid. me peaksime ära kasutama kõik võimalused selleks Tšehhi Vabariigis, on meil osaline kaitse ja me tahaksime vastu võtta uue seaduse, aga ma tahaksin teha ka mõned muudatusettepanekud selles suunas. ma ei, ei toeta ka seda, et Euroopa Liidus võtaksime vastu ühtse määruse. suur tänu, nüüd äh, härra Köster, palun sotsiaaldemokraatide nimel suur aitäh teile, esimees, head kolleegid, suur aitäh, et äh, härra Krasnodebski ettepaneku eelnõu ette kandsite siin. ma arvan, et me oleme kõik päri sellega, et äh, viimane aeg on käes, et informant äh, õiguslikult kaitsta, seda ka Euroopa Liidu tasandil. ükskõik, et komisjoni on parlament väga palju survestanud, ei ole komisjon teinud õiguslikku ettepanekut, mis minu arust on täiesti vastuvõetamatu kui informandid tuuakse kohtu ette, samal ajal aga suured ettevõtted hoiduvad kõrvale maksude maksmisest eh, igasuguste sanktsioonideta, siis minu arust on põhimõtteliselt midagi Euroopa Liidus valesti. sotsiaaldemokraatide jaoks on asi selge. informandid mängivad väga olulist rolli, valesti käitumist eh, ja illegaalseid tegevusi eh, teavitades. aga meie vaatenurgast on sellised teavitajad olulised, kaitsmaks avalikkust, tagamaks läbipaistvust, võitlemaks organiseeritud kuritegevuse ja maksudest kõrvalhoidmise vastu ning see on ka ülioluline sammas võitlemaks korruptsiooni vastu ja tagamaks seda, et võimukad ja võimsad ettevõtjad ja valitsused äh, võetaks vastutusele ja selline teavitamine on ainukene võimalus, kuidas salajane informatsioon äh, avalikkuse ette jõuab. seetõttu on teavitajate informantide kaitsmine oluline selleks, et demokraatia, arvamuste paljusus ja vabadus saaksid säilida. ma olen nõus äh, härra Krasnodebski arvamusega, et äh, informante tuleks hoida ja kaitsta kui kodanikuaktiviste ja teavitamine ning harimine peaks olema oluline selleks, et inimeste teadlikkus kasvaks selle valdkonna kohta. informandid võtavad tegelikult väga tugeva isikliku ja professionaalse riski ning peavad maksma selle eest nii rahaliselt, vaimselt kui ka ühiskondlikult tasandil. oluline on see, kuidas mõelda, milline võiks olla see äh, kasu või, või tasu, mida informandid oma tegevuse eest leiavad. ma arvan, et me peame leidma tugeva informantide kaitse lahenduse niimoodi, et tulevikus, et sellised inimesed nagu Rafael Allee näiteks äh, oleksid kaitstud sellise seaduse sätetega. suur tänu. proua Michels, palun, kuue nimel, palun. jaa, suur tänu ma arvan, et oleme päri sellega, et oluline küsimus eh, on, kuidas informantidega ümber käia. aga tahaksin meie aspektist eh, viidata ühele olulisele aspektile, mis siin on meie jaoks põhiline. alustasime sellest, et eh, kultuurilised erisused informantidega ümberkäimiseks on olemas Euroopa Liidu liikmesriikides ja sellepärast äh, muu asja, muude asjade hulgas eh, on oluline nende kaitse teha ära liikmesriikide tasandil. kultuurilisi erisusi on olemas, jah, see on tõsi, kui me vaatame näiteks eh, saksakeelset tõlget, siis siin ei ole isegi informandi või teavitaja kohta mingisugust eh, õiget terminitki olemas, siin öeldakse vihjeandja, aga samuti küsit-, öeldakse vilepuhuja või isegi väga negatiivseid äh, termineid kasutatakse selle kohta. oluline on tegelikult see, et avalikkusel ja üldsusel on huvi selle vastu, et äh, luureteenistused või e, pangad või suured ettevõtted ei saaks sahkerdada ja tegeleda hämarate asjadega, oluline on see, et äh, et oleks teada äh, need tegevused, Antoine Belderi viimane äh, kohtuasi on väga ilmekas näide sellest. ja muidugi ajakirjanikel ei ole äh, vaja kuidagi viidata kultuurilistele erisustele, et selleks, et informatsiooni peita. kindlasti on meie informandid teinud õigesti, aga tegemist on inimõiguste ja eetilise küsimusega ning mitte mingisugune kultuurierisuste küsimus. olles kultuuripoliitikud siin, peaksime meie rääkima ajakirjandusvabadusest, äh, allikakaitsest ning avalikkuse äh, harimisest ja teavitamisest äh, juhtumitel, kus ettevõtted ja avalikud institutsioonid on nurjunud. meie peame toetama sellist ettevõtmist ning ütlema, et Euroopa Liidus on vaja õiguslikult siduvat, tugevamat kaitset informantidele ja meie teeme omad muudatusettepanekud just selles vaimus. ja mul on hea meel järgneva arutelu üle. aitäh, ütleb esinaine, nüüd proua Evans äh, Roheliste nimel. suur tänu. ma tahaksin tänada raportööri. tegemist on teemaga, mis on väga oluline meie fraktsioonile ja see mõjutab kõiki sektoreid, eriti meediat, aga ka loomulikult äh, kultuuri ja haridust, äh, nii nagu me sellega tegeleme siinsamas komisjonis. oluline on see, et äh, inimestel oleks õiguskaitse ja õiguslikult kindel arusaamine sellest, milline kaitse neil on. ma arvan, et räägime Euroopa Liidu tasandil miinimumstandarditest kaitse puhul niimoodi, et kodanikud saavad kasutada oma põhiõigust rääkida väära käitumise ja väärategutsemise vastu. see on aktiivse kodanikuks olemise alus. ma arvan, et tegelikult see läheb veelgi kaugemale, sest oluline on rõhutada vastutustunde väärikuse kultuuri ka avalikus sektoris ja erasektoris ja ma arvan, et see aitab meil ka taastada usaldust demokraatlike institutsioonide vastu, mis me teame, on praegusel hetkel väga vajalik. me rääkisime sisemenetlusest aga kindlasti peaks olema ka väliskanalid selleks, et eh, informantil oleks võimalik teavitada ametivõime, teha seda läbi meedia või ka eh, vabakonnaorganisatsioonide. inimesi tuleks toetada selliseid tegevusi ettevõttes ja nad ei tohiks saada karistada selle eest, et nad käituvad avalikus hu-, avalikes huvides kui me vaatame seda kaitset, mis meil oleks võimalik äh, saavutada Euroopa Liidu tasandil, siis peame me tegema selgeks ka selle, et me kindlasti ei taha äh, ennetada seda, et teatud liikmesriigid, äh, juhul kui nad soovivad, võtavad kõrgemaid kaitsemeetmeid. lühidalt mõningad kommentaarid. muudatusettepanekud teeme oma fraktsiooni nimel veel tulevikus, aitäh! suur tänu! proua Pilt, palun. aitäh. tahaksin tervitada kolleegi poolt tehtud tööd, ta on suutnud leida tasakaalu vajaduse vahel kaitsta juriidiliselt äh, häirekellelööde ning samuti kultuuriliste eripärade vahel, mis meil on info levitamisega seotud peamiseks probleemiks on see, et ähm, informeerijad äh, saadavad korda kodaniku äh, töö, tegemist on äh, positiivse sammuga, neid tuleb kaitsta muuhulgas ka ettevõtetes, sellest tulenevalt ja vastavalt liikmesriikide prioriteetidele on oluline, et ka kodanikuõpetuse tundides me räägiksime mm, informeerijatest. Äh, samuti tuleb vaadata, millised äh, seated on liikmesriikides juba olemas, me peame üles näitama samuti heatahtlikkust ning äh, arvestama siin ka tervishoiu ning keskkonnaküsimustega. suur tänu! no ma ei näe, et keegi sooviks veel sõna, aga komisjoni esindajat, härra Suldil on sõna. suur tänu teile, esinaine kõigepealt me tahaksime äh, öelda, et äh, informantide kaitse on äh, komisjonil huvides. me oleme ka teatises seda öelnud juulis kaks tuhat kuusteist, kus juba oleme öelnud, et me hindame seda, kuidas oleks võimalik kas horisontaalset või sektoraalset tegevust ette võtta Euroopa Liidu tasandil, pidades muidugi kinni lähimuspõhimõttest. tahaksime öelda, et juba on olemas teatud informatsiooni kaitse sektoraalses eh, Euroopa Liidu õigusandluses olemas teatud valdkondades. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta komisjoni töökavas eh, seetõttu ja vastavalt sellele oleme me kolmandal märtsil alustanud avaliku konsultatsiooniga, kahekümne üheksandal mail saab see läbi. praegusel hetkel ka, teeme me ka mõjuhinnangu uuringut, mille tulemused on ka täpselt samamoodi juuni alguses kättesaadavad ning tulemuste baasil komisjon võtab otsused selles osas, milliseid edasisi tegevusi saame ette võtta, aitäh. suur tänu, ütleb esimees. kõigepealt pean küsima, kas äh, raportööri nimel äh, tahaksite veel sõna lõpetuseks? suur tänu, ütleb härra Lüür, suur aitäh teile kommentaaride eest ma saan aru, et meil siin arutelupinda on ja kolleeg Krasnodebski kindlasti tahab äh, uurida seda, mis puudutab siis kultuurilisi erisusi. ma arvan, et see on rohkem seotud ilmselt äh, haridusliku protsessiga erinevates riikides ja ei ole õigusaktide või erinevate toetustasandite küsimus. oluline on tagada selline hea ja toetav kultuur inimestele, kes tahab, äh, tahavad valgust heita kahtlastele tegudele ja ma arvan, et äh, variraportööride aruteludel on äh, oluline debatt tulemas ja ootan äh, huviga, et kuidas see asi laheneb, aitäh. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch äh, eine Anmerkung meinerseits äh, in Richtung. Suur aitäh. ja me peame kõik tegutsema selle nimel, et kaitsta inimesi, kes äh, informeerivad, toimuvad või kes kaitsevad ajakirjanikke, kes äh, tegutsevad ühiskonna huvides. me mõistame, et kaitsest on praegu puudu ja ma arvan, et me peame tegutsema Euroopa tasandil. ja võib-olla tõesti, eh, me peame hakkama tegutsema, meil on vaja konkreetseid samme astuda, meil on vaja tegutseda selleks, et suudaksime leida lahenduse Euroopas ja suudaksime kaitsta ka allikad, eh, ajakirjanike allikate konfidentsiaalsuse. me peame kaitsma kõiki neid, kes tegutsevad ühiskonna huvides. aega ei saa enam lasta kaotsi minna, peame tegutsema. ja nüüd on õiguskomisjonis raport äh, ka arenemas, äh, väga selgelt on need äh, signaalid antud ja meie komisjon peab vastavalt tegutsema. ütlen, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kakskümmend üheksa märts kell kuus õhtul ja hääletamine toimub komisjonis kolmekümnendal mail hääletus juurikomisjonis leiab aset käesoleva aasta juunikuus. suur tänu ka selle eest ja nüüd jõuame kohe-kohe oma kuulamise juurde, mis puudutab äh, PISA uuringut, aga veidi on meil veel aega. nii et võib-olla saame korraks teha väikese pausi, sõrutada jalga, kümme kolmkümmend jätkame. jah yeah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

ja, liebe Kolleginnen und head kolleegid. tundub, et hõredaks on saalis jäänud praegu, tavaliselt pärast väikest pausi alati asjad ka niimoodi on, aga ma loodan, et eh, kolleegid eh, tulevad ikkagi tagasi. ma usun, et meil on väga huvitav ja põnev kuulamine ootamas ees järgmise kahe tunni jooksul ning hakkame rääkima PISA uuringu viimastest tulemustest. OECD programm, mis puudutab rahvusvahelist õpilaste hinnangut, on PISA lühendina, tegemist on juba pikka aega läbi viidud äh, uuringuga, mis kontrollib viieaastas, viieteistkümneaastaste õpilaste teadmisi. tegemist on Euroopa Liidu liikmesriikidele väga hea allikaga niimoodi, et nad eh, ka haridusstrateegiat kaks tuhat kakskümmend silmas peeksid, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja Euroopa poolaastat. üldiselt võib öelda, et PISA on alus ET kaks tuhat kakskümmend eh, eesmärkide poole, kui me räägime viieteistkümne aastastest eh, ja nende algteadmiste tasemest. indikaatorite järgi aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, viieteistkümne aastaste nõrgemate õpilaste osa eh, matemaatikas ja loodusteadustest peaks olema vähem kui viisteist protsenti Euroopa Liidu liikmesriikidest. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta PISA uuring viidi läbi kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis esimest korda, kui nad olid kaetud eh, seitsmekümne kahes riigis ja majanduses kogu maailmas tulemused eh, tehti avalikuks kuuendaks detsembriks kaks tuhat kuusteist ja vastavalt eh, nendele tundub, et Euroopa Liidu liikmesriikides on erisused alasooritavate õpilaste osas väga erinevad eh, kõigis kolmes aines, mida vaadati selleks, et aidata meil aru saada paremini nendest tulemustest ja et vaadata ka tulevikku koos, on meil viis eh, eksperti, kõnelejat, keda tahaksin eh, väga eh, südamlikult tervitada siin meie juures ja ütlen, kes nad ka on. Juri Befali, kes on üksuse juht, mis puudutab varajast lapsepõlve ja koole ja OECD-st. Jan Pakulski kes on tõendipõhise poliitika ja hinnangute osakonnast äh, EAK peadirektoraadist Euroopa Komisjonist. Andrei Andreis, kes on äh, kooliinspektori abi äh, Tšehhi Vabariigist, Joosep Baasil, kes on rahvusvaheliste uuringute üksusest Tšehhi kooli inspektori juures Tšehhi Vabariigis. Petra Voogt kes on kohaliku parlamendi liige Põhja-Reini-Vestfaalene liidumaal ja äh, kristlike demokraatide eeskõneleja rah- äh,, hariduspoliitika vallas. ning Jose David Gomez Justino, kes on Portugali äh, rahv- äh,, haridusnõukogu president ja endine haridusminister samuti. suur aitäh, et olete tulnud, ütleb esinaine, aga enne kui annan sõna meie külalistele, tahaksin teha veel kaks märkust. esiteks ei ole mitte pahatahtlikkus, et ma pean minema keset istungit ära äh, kusagil umbes kümme minutit enne kella kahtteist, sellepärast et äh, kahjuks äh, põrkuvad täna mitmed äh, lubadused ja kohtumised äh, ajaliselt, ma ei saa seda kahjuks muuta ja seetõttu annaksin äh, aseesimehele juhtimise üle. ja teiseks tahaksin öelda proua Šoidrovale, et teil on võimalus lühidalt sõna võtta, sellepärast et teie olite tänase kuulamise algataja, tema tegi ettepaneku, et me peaksime PISA uuringu tulemustega tegelema ja meie Euroopa Parlamendina, kultuurikomisjonina oleme väga huvitatud sellest uuringust võtma, sellest maksimaalset teadmist ja seetõttu on oluline sellest intensiivsemalt rääkida. koordinaatorite istungil võtsime me selle ettepaneku väga selgelt vastu, olime hea meelega päri ja sellepärast, härra Šoidrova, teile nüüd sõna viieks minutiks, palun uh,. Thank you very much. suur tänu. mul on väga hea meel, et me oleme siin koos nende külalistega ja ma olen väga tänulik selle võimaluse eest. meil on võimalik niimoodi jagada oma teadmisi ja infot kahe tuhande viieteistkümnenda aasta PISA uuringu tulemuste kohta ning samuti mõelda ka haridussüsteemi tulemuslikkuse üle. nii nagu te ütlesite, Petra, on meil iga kolme aasta järel võimalik analüüsida õpilaste tulemusi me soovime olla ju paremad. aga nagu me näeme, on meil probleeme, sellepärast et tulemused ei parane. kas PISA uuringu tulemused on indikaatorina tähtsad? arvan, et on, kui me soovime tagada, et meie õpilastel on head võimalused tööturul töökoha saamise ja õpitulemuste vahel on tõestatult side olemas ja viimaste PISA uuringu tulemused peaksid meile toimima äratuskellana. umbes kakskümmend protsenti viieteist-aastastest õpilastest Euroopa Liidus ei ole saavutanud nii-öelda baasoskusi, see peaks olema tõsine signaal. ja meie jaoks väga oluline signaal. see tekitab palju küsimusi ja väljakutseid nii OECD, Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil. me teame, et see uurimus on kogu aeg äh, ise ka muutunud, metoodikat on täiendatud ja võib-olla ongi siis küsimus OECD-le, et kuidas ikkagi hinnata õpilasi, kuidas oleks võimalik ähm, haridussüsteemide parandamise tulemuslikkust hinnata, kuidas on võimalik hinnata töökoha saamise väljavaateid. ma siiralt loodan, et meie tänane kuulamine annab vastused. suur aitäh külalistele ja ma ootan teie ettekandeid huviga. suur tänu, proua Šoidrova teile selle lühikese sissejuhatuse eest ja nüüd äh, tuleksingi meie ekspertide juurde. me oleme kogu meie programmi kaheks osaks äh, laiali löönud, esimese osa puhul tahaksin ma proua Jüri Befalile äh, sõna anda ja siis edasi ka Jan Pakulskile, siis tuleb väike küsimuste ja vastuste voor ja siis teise paneeli osa jooksul äh, äh, läheme edasi. aga kõigepealt siis äh, proua Pefali, suur tänu, et tulite ja teil on sõna. Thank you very much, Chair. suur aitäh, proua juhataja ja tere hommikust, daamid ja härrad. sooviksin teid kõigepealt tänada südamest selle eest, et te olete selle teema päevakorda pannud. see on äärmiselt tervitatav initsiatiiv, sellepärast et niimoodi äh, on võimalik ära kasutada PISA uuringu tulemused ja seostada need uuringu tulemused küsimusega, kuidas riikidel iseseisvalt ja ka üksteiselt õppidelt, õppides on võimalik PISA uuringu alusel haridussüsteemi ümber korraldada. PISA on uuring, kus keskendutakse mitte ainult akadeemilistele õpitulemustele. PISA uuringus um, uuritakse ja analüüsitakse ka seda, kuidas um, õpilastel läheb tunniväliselt, milline on nende motivatsioon ja nii edasi. PISA uuringust tuleb väga head infot mille alusel saaks edasi mõelda, mida riigil võiks olla vaja ette võtta selleks, et tagada võrdsus hariduses. ma sooviksin oma ettekandega rääkidagi teile värskematest andmetest ja just nimelt rahvusvahelises perspektiivis ning ähm, seda täiendavad siis kolleegid poliitikaküsimustega kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli PISA uuringus üle seitsmekümne riigi. Need ei olnud sugugi mitte ainult OECD riigid, vaid ka OECD liikmesriigid ja partnerriigid. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal osaleb PISA uuringus üle kaheksakümne riigi juba ehk loodame, et ähm, õpilaste võrdlevat uuringut ähm, näeme me tulevikus üle kogu maailma. loodusteaduste kirjaoskus, mida Piisa uuris, mida see tähendab, see tähendab seda, et ähm, uuritakse, kuidas õpilased suudavad loodusteadusi seostada kõige muuga füüsika ja keemia ei ole sugugi siis niisiis ainsad asjad, nende õpitulemused nendes ainetes, aga vaadatakse ka seda, kuidas nad neid tunniteadmisi kasutavad näiteks probleemide lahendamiseks. idee on selles, et soovime uurida, kas ja kuidas õpilased suudavad edaspidi päriselus, tööelus mõelda nagu teadlased loodusteadustest lähtuvalt. siin on nüüd näha, et siin ei ole mitte valmis vastused olemas, see on test, kus on arvutiga ette nähtud võimalused, kus äh, õpilased peavad arvutihiirega äh, nii-öelda oma mõtteid väljendama. Nad peavad siin katsetama, kas üks või teine hüpotees on õige, nad peavad katsetama erinevaid vastuseid. see tähendab seda, et nad peavad aru saama sisust, aga nad saavad, peavad mõistma ka nii-öelda teadusliku lähenemise öm, süsteemi, kuidas vastuseni jõuda. vaatame üldisi loodusteaduse kirjaoskuse tulemusi PISA uuringus. kahe tuhande kuuendal aastal oli ka PISA uuring keskendunud just nimelt loodusteadustele. toona oli tegemist ajaga, kui tehnoloogia areng oli väga esiplaanil, ühtäkki kõikidel oli mobiiltelefon, inimesed hakkasid sotsiaalmeediat kasutama suhtlemiseks. ja umbes nelisada, neljasaja punkti tasemel oli need äh, loodusteaduse tulemused. edasi järgnes väga kiire tehnoloogiline areng, digitaalne areng, järjest rohkem muutus inimeste igapäevaelu tehnoloogilise arengu tulemusena. rohkem kasutati rohelist energiat, automatiseerimist, hakati tootma isejuhtivaid autosid. aga õpilaste loodusteaduste kirjaoskus ei ole muutunud. tänase seisuga biokeemia, ja muud loodusteadustega seotud valdkonnad on veel edasi läinud loodusteaduste kirjaoskus õpilaste hulgas aga ikka jäänud samale tasemele, kui see oli kaks tuhat kuus. samas on siiski võimalik leida uuringus osalenud riikide hulgast selliseid, kes on püüdnud parandada õpilaste tulemusi. toome näitena Portugali. Portugalis on pidevalt loodusteaduslik kirjaoskus paranenud. Singapur on teine riik, see oli juba alustuseks väga heade tulemustega, nüüd on neil suurepärased tulemused. ja siis tekibki küsimus, et mida teevad need riigid, et neil on tulemused paremaks läinud ja mida oleks neilt õppida teistel riikidel? nagu ma ütlesin, ei tähenda PISA mitte ainult keskmiste tulemuste paremusjärjestusse seadmises väga oluline on näha hariduse kvaliteeti ja võrdsust. vaadake seda joonist siin. paremas ülemises veerandis on näha riigid, kus on nii kvaliteet kui võrdsus. see tähendab seda, et neil on loodusteaduse kirjaoskus OECD keskmisest kõrgemal, seda esiteks, ja teiseks, see õpikeskkond on selline, kus ähm, õpilaste õpitulemused ei ole sugugi mõjutatud nende sotsiaalmajanduslikust taustast. Taani, Ühendkuningriik, Eesti Soome on näiteks selles ülemises parempoolses nurgas, need on need riigid, kus on õnnestunult kombineeritud head tulemused võrdsusega ja teiselt poolt on sellised riigid, kus on probleeme nii kvaliteediga kui võrdsusega. edasi, kui me vaatame tulemuste erisusi ühe riigi siseselt, siis see on jällegi väga hea näitaja, väga oluline näitaja, see näitab, kui suured erinevused on heast perekonnast või jõukast perekonnast ja vaesest perekonnast pärit laste tulemused näiteks, kui suured on. Dominikaani vabariik on siin ühel pool see vahe on olemas kõikides riikides, ühtegi erandit ei ole. aga see vahe on riigiti erinev. mõnedes riikides on õnnestunud hoida see vahe rikkast ja vaesest perekonnast pärit lapse tulemuste vahel väikene, väikesena. teistes riikides on see suur. põhimõtteliselt sellest võib näha, et vaesus ei ole, ole sugugi saatus. on selliseid riike, kus sellised õpilased, kes on kõige viletsamatest ähm, ähm, oludest pärit õpilased, neil on ülihäid tulemusi, näiteks Eesti, Hongkong, Vietnam. Nad on OECD keskmisest kõrgemal äh, jõu-, või jõudnud isegi kõige paremate hulka. Euroopa riikidel on väga ambitsioonikas eesmärk ehk vähendada alasooritajate osakaalu, need on need, kes ei ole täitnud baasnäitajaid. siin joonisel on näha, et seda eesmärki on võimalik saavutada ja on võimalik tegelikult vähendada alassooritajate määra. on selliseid riike, kus on õpilasi, kes tulevad küll väga ähm, tagasihoidlikest ma-, majanduslikest oludest, aga kelle õpitulemused on siiski väga, väga head Eesti on siin näiteks Eestis on selliseid õpilasi, kes on pärit üsnagi viletsatest majanduslikest oludest, aga sellele vaatamata on neil head õpitulemused. nüüd vaatame kõige paremate tulemustega riigid. väga oluline on loomulikult analüüsida, et kui suur protsent õpilastest ühes või teises riigis on need kõige paremad see on ilmselt ähm, see protsent või see rühm, kust tulevad tuleviku teadlased ja nii edasi. aga tähtis on ka vaadata ülemaailmset pilti, kui me võtame näiteks USA, siis seal see kõige paremate õpilaste äh, protsent iseenesest ei ole väga suur, aga kuna nende rahvaarv on suur, siis see väike protsent tähendab siiski paljusid inimesi. Jaapan on näiteks selline riik, kus on väga palju heade tulemustega õpilasi ja neil on ka tähtis roll ülemaailmselt. Euroopas on nüüd selliseid riike, kus parimate tulemustega õpilaste protsent on väga suur, aga on ka selliseid, kus see on väga väike. üldiselt Euroopa äh, riikide nende parimate tulemustega õpilaste protsent kogu maailmas on umbes kakskümmend kolm protsenti. me küsime õpilastelt ka seda, kas nad soovivad oma tuleviku tööelu seostada loodusteadustega. tulemus on väga huvitav. mõnedes riikides on näiteks Saksamaal ja Soomes on vägagi hea, häid tulemusi õpilaste seas loodusteaduses, aga samas seal on suhteliselt vähe neid, kes sooviksid tulevikus töötada loodusteadusega seotud alal. USA-s on täpselt vastupidine seis. see tähendab seda, et asi ei ole mitte ainult õpetamises, asi on ka selles, et tuleks julgustada õpilasi mõtlema selle peale, et nad tulevikus ka töötama asuksid töökohale, mis on seotud loodusteadustega. veel, mida on oluline mõista, tulemus on vägagi seotud ka õpiprotsessi nautimisega. haridussüsteem ja hariduspoliitika kujundajad peavad siis mõtlema selle peale, et kuidas muuta õppimine nauditavaks, mitte ainult ei pea mõtlema tulemustele selleks, et diskussioonile piisavalt ähm, ruumi jätta, lõpetaksin nüüd kahe slaidiga ja rõhutaksin veel kord, et PISA ei tähenda mitte ainult tulemuste paremusjärjestusse seadmist. väga oluline on ka see küsimus, et kui palju on õpilased valmis oma õpitulemusi igapäevases elus kasutama ja kas nad tulevikus soovivad äh, oma tööelu seostada nende aladega? Need on küsimused, mis on väga olulised teie töös ja ma, ma loodan, et te leiate siit huvitavat loetavust, huvitavat materjali matemaatika, loodusteadused ja lugemisoskus on muidugi PISA-s olulisel kohal, aga püütakse arvestada ka muid aktuaalseid oskusi, mis ähm, meie ajal on muutumas oluliseks, näiteks global competence, ülemaailmne kompetents või üldine kompetents. poliitikakujundajatel on järjest rohkem see küsimus, kuidas valmistada õpilasi ette elama järjest mitmekesisemas maailmas. Nad võivad küll jääda elama oma kodumaale, aga neil on järjest rohkem vaja suhelda ja ka võimalus suhelda väga erinevatest kultuuridest pärit inimestega ja tekibki küsimus, et kuidas seda kõike arvestada õpingutes. kuidas saavutada seda, et endal oleks nii-öelda selge siht, aga et samas arvestataks ka teistega ja kogu ühiskonnaga. ja sellepärast ma sooviksingi siin näha diskussiooni, et millised on need oskused, mida riigid peaksid tuleviku hariduspoliitikas arvesse võtma ja PISA uuringutes arvesse võtma tulevikus? suur tänu! ma tean, et ei ole väga lihtne kümne minuti jooksul siin kõikehõlmavaid äh, uuringutulemusi esitleda, aga mulle tundub, et te tegelikult andsite meile väga hea ülevaate sellest, mis äh, te olete sellest uuringust kogenud ja mida, millised järeldused teinud. nüüd tahaksin anda härra Kulskile sõna Euroopa Komisjonist ja kuulame ära tema hinnangud ja järeldused selle uuringu kohta, palun. ja väga tore, et tulite. suur tänu teile, proua Kammer-Evert, suur aitäh, et tulite sellele olulisele äh, sessioonile vastu, tore, et äh, proua Šoidrova selle ettepaneku tegi. Euroopa Komisjon loomulikult edaspidi ka panustab äh, debatti ja just tõenditepõhisesse debatti Euroopa haridussektori üle. eelmise aasta novembris hakkas pihta täiesti enneolematu aeg sellepärast, et meil on juurdepääs ennematu, enneolematule hulgale andmetele erinevatest allikatest Euroopa Liidu hariduse kohta. PISA, no päris prominentne koht, see on seotud ehm, kahega meie kuuest ehm, verstapostist, muuhulgas siis ehm, ala sooritajad ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid osalesid, see annab meile väga palju materjali. ja me plaanime seda kõige ka ära kasutada. ma tahaksin selgitada, kuidas need kaks ettekannet kokku sobivad, sellepärast et äh, OECD on muidugi peamiseks äh, uuringute läbiviijaks ning äh, need äh, katavad ka riike, kes ei ole OECD liikmed. Euroopa Liidu liikmesriigid on kaetud ning muuhulgas poliitika äh, suuniseid töötatakse välja nende uuringute põhjal. usun, et siin saalis on teile kättesaadaval ka needsamad ettekanded. kaks tuhat kaksteist tegime tööd koos OECD-ga juba enne, kui alustasime uuringut ja eriti suurt tööd tegime just äh, poliitiliste soovituste osas. Need on kättesaadaval äh, liikmesriikidele, muutsime need kättesaadavaks juba enne äh, uuringuga alustamist. see näitab, et meie sooviks on tõesti arutelu parandada ja laiendada viieteist-aastastele rühmale. tegemist on meie jaoks mõneti äratuskellaga, sellepärast et kui vaadata nüüd kaks tuhat üheksa tulemusi ja kaks tuhat kaksteist tulemusi, siis paljud meist ei, ei suuda uskuda, et me oleksime õige, paljud usuvad meist, et me oleme õigel rajal, me võib-olla ei liigu piisavalt kiiresti edasi, aga vähemalt õigel teel aga viimased tulemused näitavad kolmes peamises valdkonnas tagasilööke. see on äh, halb üllatus ja äratus meile. teadus, reaalained siin te näete, kolleeg rääkis sellest enne. tagasilöök on päris suur. sellest lähtudes me vaatasime ka üksikuid liikmesriike ja võib-olla pakub teile huvi see, et kaks tuhat kaksteist neli riiki saavutasid kõigis kolmes valdkonnas verstaposti, viimases voorus aga ainult kaks riiki. ja siin räägin Soomest ja Eestist. enamus riike aga äh, liikusid tagasi. Portugal ja Rootsi Neil õnnestus sellele tendentsile vastupidises suunas liikuda, nende tulemused paranesid. me pöörasime erilist tähelepanu just sellele, mis siis sel, nende kahe riigi edusaladus on. järgneval slaidil näete te arenguid, metodoloogiline äh, lähenemine võib-olla on üks äh, aspekt OECD vaatab kogu Euroopa Liidu arengut ja kasutame keskmist liikmesriikidest. siin näete, et erinevused on päris suured. ma pean vabandama, unustasin prillid ja ma ei näe päris hästi, mis neil slaididel on. kas saaks midagi teha? suurendada võib-olla? ei oh,. <laughs> Eh, kui räägin valest asjast, siis teate miks. aga üritan siis jätkata. soovitused poliitikaks. siin on meie õppetunnid siis erinevatest analüüsidest. näeme et on vaja parandada kvaliteeti läbi ähm, investeeringute õpetajatesse, samuti head tavad on olulised äh, koolide juhtimise osas. me oleme pööranud sellele ka suurt tähelepanu oma raportis. rahastamine on jällegi ka võtmetähtsusega äh, aspekt haridussüsteemi edukuses. kui vaadata teisi valdkondi, siis on huvitav näha, kuidas äh, on lugemine arenenud äh, sugude vahel. Te näete, et osades riikides on erinevused päris suured. järgmisel slaidil te näete seda, kuidas kahe tuhande kaheteistkümnenda ja viieteistkümnenda aasta vahel äh, asjad arenesid, lõhe väheneb, aga mitte piisavalt kiiresti võrdlesime eh, ka PIAC-i tulemustega, mis katab eh, eh, ka teistsuguseid kogukondi ning lõhe väheneb, poisid jõuavad järgi, aga ilmselge on see, et nende tulemused on siiski kehvemad. ja see ei soodusta nende olukorda hiljem ma ei hakka soovitusi ette lugema, aga siin on ka minu peadirektori poolseid ettepanekuid ja häid tavasid liikmesriikidest. nagu varem mainisin, oluliseks teemaks meie jaoks on äh, alasuuritajate tulemused. reaalained on kõige kehvem. siin Jüri mainis äh, Eestit. tegemist on ainsa riigiga, mis on äh, verstapostini jõudnud. ka selle neljandiku elanikkonna osas, mis on kõige ebasoodsamates tingimustes äh, sotsiaalselt, majanduslikult ja kultuuriliselt tausta tõttu. teistes riikides on veel väga palju vaja teha kõrged tulemused, äh, siin on teine asi, aga meie oleme just tähelepanu pööranud alasoorijatele ja juhin teie tähelepanu sellele, kui suured need vahed on erinevates riikides. jällegi kutsun teid üles äh, siis kasutama ära meiepoolseid soovitusi, mis me oleme välja töötanud. kuumaks teemaks erinevatel põhjustel on äh, rändajate, sisserändajate tulemused me näeme, et paljudes riikides tehakse tõsiseid pingutusi selleks, et neid ka integreerida. selleks oleks vaja vaadata meie hariduse äh, monitori ja liikmesriikides on tulemused väga erinevad, väga ja, ja väljakutseid on. töötame ka Eurostatiga koos ja meie jaoks on väga oluline, et saaksime võimalikult värskeid andmeid rändevoogude kohta. jällegi üks mõõde. haridussüsteemide edukus ja kuidas on see seotud varase lastehoiu ning haridusega. me näeme, et need riigid, kus sellesse investeeritakse, soovutavad äh, paremaid, paremaid tulemusi ka hiljem viieteistaastaste rühma puhul. tahtsin toonitada mõningaid aspekte selleks, et äh, anda ainet äh, aruteluks aga tahaksin rääkida ka PISA ühest te eh, hiljutistest eh, tehnilistest äh, aspektidest. nimelt meil on ka üks hiljutine komisjoni raport OECD-s, kus räägitakse nimelt sisserändajate kogukonna tulemustest. ja samuti oleme arvestanud kahe teise uuringu tulemustega. üks neist puudutab samuti sisserändajaid ning keelemõõdet nende integreerimisel ja teine usun, võiks ka olla äärmiselt valgustav. ja see puudutab äh, tipptulemuste saavutajaid. siin vaadeldakse teatud hulka juhtumeid, äh, mis puudutavad äh, lapsi, kes on pärit kesisest sotsiaalsest kultuurilisest taustaga perekondadest. ootan teiepoolseid kommentaare ja küsimusi, aitäh! suur tänu teile. nüüd on meil aega mõneks küsimuseks või arutelu pidamiseks. proua Šoidrova, palun. Uh, suur aitäh ettekannete eest. minul on kaks küsimust OECD Euroopa Liidu koostöö kohta, ma usun, et tegemist on väga hea otsusega, nii metodoodika kui ka rahalise toetuse jaoks meie võib-olla saate kommenteerida, kas teie meelest on eesmärgiks tagada see, et kõik riigid osaleksid. ma arvan, et meie jaoks on see heaks eesmärgiks. härra Pakovskile on mul küsimus. ma ei tea, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid häid tavasid jagada. muidugi nad saavad teha seda meil on äh, koosolekuid ja konverentse SIK-i liikmetega. kas teie ka korraldate midagi, mis aitaks jagada häid tavasid? ja seeläbi aitaksime edendada haridussüsteeme ja ka nende süsteemide hindamist. proua Jüri mul on teile ka küsimus. kuidas te OECD-s kasutate oma uuringu tulemusi? ja kuidas te kasutate teiste uuringute soovitusi selleks, et välja töötada soovitusi liikmesriikide jaoks? aitäh! jaa, nii, suur tänu! järgmine kõneleja, palun sem vesel, da imamo danes slovensko tolmačenje, da lahko. suur tänu. mul on väga hea meel, et eh, meil on täna ka äh, eh, sloveeni tõlge olemas ja saan oma äh, emakeeles rääkida. me oleme väga hea meelega äh, võib öelda, et üllatunud selle üle, et äh, meil on äh, sugudevahelised ebavõrdsused haridustasemetes ja me oleme arvanud, et see võib-olla laieneb kogu ühiskonnale. kui me nüüd vaatame ka konkreetseid tulemusi, siis lugemise osas näiteks me näeme, on äh, tüdrukud palju edukamad kui poisid. ja ma tahtsin küsida, et kus seda ebavõrdsust on võimalik näha poiste ja tüdrukute vahel kuigi tundub praegu, et äh, tüdrukud on edukamad erinevates õppeainetes. mitte ainult äh, võib-olla baasoskuste osas, vaid äh, ka järgmistes õppeastetes. kus kohas siis see ebavõrdsus soo-, sugude vahel avaldub, head eksperdid? paluksin selles vastust. suur tänu. siin on veel kaks sõnasoovijat, proua Libero, palun suur aitäh, lugupeetud esimees. mina räägin portugali keelt. tänan selle eest, et andsite mulle sõna, mina ei ole selle komisjoni liige küll. aga teema on äärmiselt oluline minuga jaoks. see on oluline Euroopa jaoks, meie tööhõive jaoks rääkimata haridussüsteemist. ma tean, et õpetajate liidud tunnevad väga suurt muret äh, PISA tulemuste pärast. mina tahaks rääkida PISA-st ja selle tulevikust. minule pakuvad huvi äh, üldoskused. tahaksin küsida, kuidas selliseid oskuseid õpetada? kuidas me saaksime siin olukorda Euroopas ja liikmesriikides parandada? peame mõistma ka seda, et me teeme edusammeid kunstliku äh, tehis, tehisinte-, intelligentsuse osas ning äh, sellega me peame, peame arvestama ka oma töös. me peame arvestama sellega, et hakkame robotitega tulevikus äh, tööd tegema. kas me hakkame ka pakkuma haridust selliste uute äh, valdkondade osas, mis üha arenevad. Suur tänu. härra Nekrov, palun aitäh, minul on üks küsimus. kuidas hinnata pehmeid oskuseid Euroopa oskuste raamistikus ja liikmesriikide oma puhul ka? me teame, et kutsekoolituse puhul on kvalifikatsiooni kerge hinnata, seda formaalse ja mitteformaalse õppe puhul ka, aga kuidas me saame hinnata läbi mi-, äh, mitteformaalse ja informaalse õppe pehmeid äh, oskusi, mis on äh, ülekantavad ja läbivad liikmesriikides, aitäh! aitäh! nüüd Helga Trüüpel ja siis annan ekspertidele vastuseks sõna. aitäh! tahaksin tulla selle juurde, mis te ütlesite äh, vastupanu kohta, te ütlesite, et kakskümmend viis protsenti saavutavad väga häid tulemusi. aga viletsatest oludest pärit lapsed, mis siis siin äh, tegelikult mängib rolli, mis muudab nad tublimateks? aitäh, palju küsimusi te võite ise nüüd kokku leppida, kes teist äh, alustab vastamisega. jah, härra Päkkus. aitäh. üritame siis vahetada kõnelejaid, ehk muudab see ka debati elavamaks. komisjoni jaoks. tõesti, me oleme koostööd süvendanud OECD-ga mitte ainult uuringute äh, ja teadustööde osas, vaid samuti korraldame rahvusvahelisi tippkohtumisi. Äh, teeme seda siis Euroopa Liidu poolt koostöös OECD-ga ning Luksemburgi valitsusega. näiteks toimub äh, üldine ülemaailmne haridus tööstuse kohtumine. samuti on meil kolleeg OECD haridusosakonnast, kes äh, osalevad ja me panustame samuti üle kolme miljoni euroga. kui me vaatame küsi-, äh, uuringuid liikmesriikides, siis äh, pean ütlema, et trend on positiivne, üha rohkem riike osaleb meie uuringutes, PISA on muidugi väga populaarne tahaksime veel suuremat osalust näha, aga siiski on sellega seotud ka kulud, see, et tüdinetakse eh, uuringutest, eh, tihtilugu uuringud toimuvad ka, eh, korraldatakse erinevate üksuste poolt ja toimuvad üksteisele ajaliselt väga lähedal. mis puudutab heade tavade jagamist, siis pean ütlema, et haridusmonitor tegelikult on selleks mõeldud. see stimuleerib kogu protsessi. näitajate verssapostide töörühm ka osaleb aktiivselt, me kasutame selle töörühma tööd ära ning nemad on ka panustanud meie töösse. ja sealt saame siis ka häid tavasid liikmesriikidest et äh, kaks tuhat kakskümmend töörühm, see on jällegi ka üks äh, võimalus. tahaksin tänada Hollandi eesistujat selle eest, et nende eesistumise ajal toimus see seminar, kus räägiti äh, tõendipõhisest poliitikast haridusvaldkonnas. tõesti, see aitas meil aktiivselt osaleda. alguses ütlesin juba seda, meil on päris mitu uuringut, mis valmivad ja me saame tõesti enneolematult palju andmeid, see äh, pakub suurepäraseid võimalusi veelgi rohkem üksteiselt õppida ja häid tavu jagada kõikjale liikmesriikides. võib-olla annaksin nüüd sõna Jürile ja siis võib-olla vastan veel hiljem küsimustele. jah, aitäh! küsimus selle kohta, kuidas riigid saavad PISA tulemusi äh, Äh, kasutada selleks, et oma poliitikat kujundada ja kuidas me saaksime koostööd teha, siis pean ütlema, et teeme juba päris palju koostööd Euroopa Komisjoniga, analüüsime süviti PISA andmeid. me, te olete näinud meiepoolset ülevaadet, aga me viime läbi ka temaatilisi oma analüüse IKT rolli kohta, näiteks rände rolli kohta ja nii edasi. kuid OECD samuti riikide soovil analüüsib süüdi tulemusi ja aitab mõista äh, toimuvad äh, ka seoses äh, liikmesriikide poliitikaga. näiteks Tšehhi Vabariigis tegime koostööd selleks, et võrdsuse küsimusi lahti harutada. Rootsis on tulemused langenud, oleme seal koostööd teinud, vaadanud, mis on selle põhjuseks ja mida Rootsi saaks teha selleks teiste riikide äh, ta-, praktika alusel, et olukorda parandada. nii et äh, OECD on alati väga hea meelega valmis pingutama siin. nii et jah, meil on sellised koostöövõimalused täiesti liikmesriikidega olemas. mis puudutab sugudevahelist lõhet, see on äärmiselt keerukas teema o. osalesin äh, rahvusvahelise naistepäeva puhul äh, ka äh, veebiarutelus, mida saate kuulata, seal räägiti kõikidest neist aspektidest, aga keerukus tuleneb sellest, et sugudevahelise võrdsusega on olukord erinev. ning see kajastub ka lugemises, kuid jah, et poisid, et, et ei ole ilmtingimata alasuuritajad aga me näeme, et poistel on raskusi. aga kui vaadata tippsuuritajaid, siis me näeme ka seal rohkem poisse, seal on vähem tüdrukuid. seega tuleb mõista, et see on äh, tõesti äh, äh, väga spetsiifiline, sõltub sugudevahelisest lõhest õppimist üldiselt, kuid tuleb vaadata ka, milline on õppimise motivatsioon. tüdrukud isegi, kui nad saavutavad samu tulemusi kui poisid, nad ei ole niivõrd enesekindlad äh, reaalainetes Nad äh, on samuti, äh, tunnevad rohkem mängi ning äh, karjäär teaduse vallas hirmutab neid. tegemist ei ole mitte ainult tulemustega, vaid samuti puudutab see toetust õpetajate poolt, vanemate eeldusi ja muud sellist. nii et need on kindlasti sellised küsimused, mida tasub edasi uurida. tõstatati küsimus ka selle kohta, kuidas ülemaailmses konkurentsis äh, toime tulla, mõista, kus riigid parajasti on, kuidas õpetamine toimub, millised on vastused. Äh, ka pehmed oskused, tehisintellekt ja nii edasi. me mõistame, et see valdkond on oluline ja me peame teadma, millised on liikmesriikide tulemused. me küll teame, et see on oluline, aga me ei tea, kuivõrd õpilased on suutelised praegu üleilmastunud maailmas toime tulema? me teame, et see on oluline, aga me ei tea, mil määral igas riigis äh, tegelikult õpilased omavad vajalikke oskusi selleks, et teistega koostööd teha. see on ka põhjuseks, miks OECD teeb jõupingutusi selleks, et välja töötada rahvusvahelised verstapostid. muidugi ei ole kerge võrrelda erinevate kultuuridega riike, aga me töötame välja äh, mõisteid erinevate valdkondade jaoks, äh, paneme selgelt paika, mida me hindame, kuid arvestame samuti sellega, et iga riigi taust on erinev. kaks tuhat viisteist hindasime koostööoskust ja kasutasime selleks platvormi Äh, informaatilist platvormi ning see näitas, et PISA test tegelikult suudab ka seda aspekti hinnata. see tuleb välja novembris, kindlasti teid, äh, teile pakub äh, tulemus suurt huvi. võttes arvesse tehnoloogia arengut, peaksime me võib-olla mõtlema kahele asjale esmalt, milliseid oskusi on vaja õpilastel välja arendada selleks, et äh, töötada tehisintellektiga, et äh, samuti kasu saada äh, tehnoloogilisest arengust. teisalt jällegi on väga oluline see, milline on inimeste panus, mis on need asjad, mida ainult inimene suudab teha see muutub üha olulisemaks. see on ka põhjuseks, miks äh, ülemaailmsete oskuste ning koostöö puhul ja loovuse puhul peame silmas ka seda, kuidas panustada majanduse tööstusesse ja kuidas leida neid oskusi, mida robotid ei suuda äh, pakkuda empaatia näiteks, kuidas konstruktiivseid suhteid luua inimeste vahel, kuidas loovust tagada. inimesed on need, kes loovad tulevasi robotite põlvkondi, tulevast tehnoloogiat, me peame leidma, mis on need valdkonnad, kus on vaja inimeste teadmisi, inimeste oskusi, kasutades tehnoloogiat, et edasi liikuda. nii et see on väga oluline, et me töötaksime edasi sellega ka PISA raames ja oleme igati huvitatud ka Euroopa arvamusest, nii et me saaksime mõtelda selle üle järgi, mis PISA-st saab, meie jaoks on oluline see, millised on teie poliitikad praegu ja millised on väljakutsed. jah. tahaksin äh, siin äh, ka rääkida Euroopa perspektiivist. ma usun, et sugudevahelise küsimuse puhul olid päris äh, kõikehõlmav meil siin midagi erinevat ei ole, aga ülemaailmsed oskused, jah, see on kindlasti äärmiselt oluliseks teemaks laiemalt. oleme jõudnud nii kaugele, et peame mõtlema, millised on Euroopa Liidus võtmetähtsusega otsused. selle protsessiga oleme siseselt algust teinud. mõned aastad tagasi panime paika võtmeoskused, aga me peame sellele valdkonnale pöörama kogu tähelepanu ja peame tõesti äh, ka tehniliselt ja ka poliitilisel tasandil mõtlema, mis siis oleks see, mis oleksid need äh, võtmetähtsusega oskused. siin räägiti verstapostidest. praegune ET kaks tuhat kakskümmend raamistik kestab siis kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, aeglaselt, aga kindlasti Äh, me peame seda tegema, me peame mõtlema sellele, mis tähtsus neil verstapostidel on. me peaksime vaatama, mis me oleme praeguste verstapostidega saavutanud, meil on neid kuus ja seitsmes on äh, mobiilne õpe, äh, praegu siin ei ole piisavalt andmeid, aga oluline on see, et me suudaksime täiel määral ära kasutada juba tehtud ja vaadata, mil määral haridusverstapostid on kaasa aidanud praegustele poliitilistele arengutele liikmesriikides. siinkohal peame väga hoolikalt mõtlema ka ja see on seotud võtmeoskustega eh, sellele üle, mida, mis on need valdkonnad, mida me tahame hinnata. meil ei saa olla liiga palju verstaposte, sellepärast et sellisel juhul muutub pilt hägusaks. me peame väga valivad olema näitajate osas seejärel on sellega seotud terve rida muid küsimusi, kas andmeid on, kuidas neid näitajaid välja töötada, kuidas hinnata, kuidas süstemaatiliselt edastada need andmed iga-aastaselt. Need on need asjad, mis, millega peame hakkama tegelema. praegu tehnilisel tasandil on töö juba pihta hakanud ja ma usun, et jõuame ka päris põhjaliku poliitilise äh, seisukohani. jah, siin räägiti ka sellest, kuidas pehmeid oskuseid äh, hinnata. meil on päris palju andmeid, aga ikkagi pean ütlema, et on suuri valdkondi, kus meil ei ole piisavaid andmeid ja metoodiliselt oleme päris äh, haprad The... palun äh, vastake ka siis äh, rasketest tingimustest väljatuleku kohta. jah, küsisite, mis võiks selle põhjus olla? võin ütelda nii palju statistika põhjal, et see on seotud sellega, kuidas äh, vahendeid jagatakse. osades riikides õpetajad, materjalid Neid on jaotatud äh, eelkõige just kõige ebasoodsamas olukorras olevatele koolidele, aga osades riikides vastupidi, just eelis olukorras olevatel koolidel on rohkem vahendeid eraldatud. koolid, kus on äh, äh, õpilasi, kes on ebasoodsast olukorrast ja kes sellest välja tulevad, neil on lisatoetus ette nähtud samuti me näeme, et õpetamise struktuur on selline vahel, õpetajad lähevad ise kehvematesse koolidesse, õpetavad seal ja samuti sõltub see ka hindamissüsteemist riikides, aga osades riikides tõesti kutsutakse üles õpetajaid üksteisega koostööd tegema, toetama üksteist selleks, et abistada kõige ebasoodsamas olukorras olevaid äh, õpilasi. Äh, õpetajaid ka stimuleeritakse selleks, neid toetatakse, nii et äh, põhimõtteliselt ei ole eesmärgiks see, et oma klassiga hästi toime tuldaks, vaid tuleb samuti abistada teisi õpetajaid, kellel on raskusi ja seeläbi üritatakse leida viise, kuidas parandada õpilaste õppimist seda kõike on võimalik teha, kui poliitikas keskendutakse just nimelt ebasoodsatest tingimustest pärit õpilastele. tegemist ei ole mitte ainult bioloogilise teemaga, vaid on päris palju asju, mida saab teha läbi poliitiliste äh, otsuste. ja, ganz herzlichen Dank. suur tänu selle esimese ja minu arust väga huvitava paneeli eest. nüüd jõuame oma arvamuste vahetuse teise osa juurde ja annaksin kahele Tšehhi kolleegile sõna, härra Andre Andres ja Joosep Paasel ja mõlemad saavad sõna viieks minutiks. Euh, aitäh! pärast euh, mitut ettekannet inglise keeles räägiksin mina prantsuse keeles. tahaksin kõigepealt tänada Eh, haridus- ja kultuurikomisjoni ja proua Mihhail, Mikaela Šroidovat selle eest, et eh, esiteks andsite meile võimaluse rääkida meie kogemustest eh, Tšehhi Vabariigist Piisaga. esmalt sooviksin tutvustatud on me, teile meie asutust, mis teistega koos vastutab PISA läbiviimise eest ja ka kõikide teiste rahvusvaheliste uuringute läbiviimise eest. tegemist on äh, institutsiooniga, mis loodi kaheksateistkümnendal sajandil Marie Therese'i ajal ja on äh, suutnud ellu jääda. Mm, seda on muidugi muudetud, tegemist on riikliku ametiga mis loo-, on, mille toimimise aluseks on seadus, mis eksisteerib äh, Haridusministeeriumi kõrval ning mille peamiseks eesmärgiks on hinnata äh, riikliku haridussüsteemi kvaliteeti ja samuti kontrollida seda, kuidas äh, koolides haridust pakutakse haridusinspektsioon Tšehhis viib oma ülesandeid läbi riiklikul tasandil, kuid meil on samuti kohustusi, mida täidame rahvusvahelise koostöö lipu all. näiteks puudutab see töörühmasid Euroopa Komisjonis, samuti osaleme Teadus- ja Arenduskeskuse töös ning samuti meie Haridusinspektsioon on alalise in-, inspektorite konverentsi asutajaliikmeks, see siis koondab erinevaid inspektsioone kõikjalt Euroopast, kuid ka mujalt maailmast me vastutame mitmete ülesannete eest hindamise osas, vaatleme äh, hariduse äh, pakkumise tingimusi, kuidas see kõik toimub ja millised on samuti õpilaste tulemused. Need on kolm osa, mis üksteist täiendavad. ei ole võimalik rääkida kvalitatiivsetest tulemustest ilma, et hoitaks silma peal tingimustel kus koolid äh, töötavad. me ei tohi eirata hariduse pakkumise protsessi, kuid äh, samuti mitte tulemusi. üldine äh, haridusinspektsioon teeb ka muud meil, meil on kaks peamist ülesannet, ühest küljest hindame kõikide koolide kvaliteeti Tšehhi Vabariigis, kuid samuti hindame kogu süsteemi, haridussüsteemi kvaliteeti. ja oma ettekande alguses ütlesin, et me vastutame samuti rahvusvaheliste uuringute läbiviimise eest, nagu seda on PISA. haridussüsteemi hindamist viiakse Tšehhis läbi lähtudes eh, teatud kriteeriumitest, mis puudutavad tingimusi, protsessi ja tulemusi. me nimetame seda mudelit kvaliteetkooli mudeliks või kooli kvaliteedi mudeliks eh, ja hindame kuut valdkonda siis. esimene neist eh, raamistik, kooli raamistik, teiseks pedagoogiline juhtimine, kolmandaks personali kvaliteet, neljas hariduse kui sellise pakkumine, protsess, seejärel tulemused ja viimane kriteeriumite kogum puudutab võrdseid võimalusi. kõik need kuus valdkonda on omakorda jagatud erinevateks kriteeriumiteks ja iga kriteerium puudutab äh, siis äh, erinevaid aspekte, mis jagunevad omakorda kahe, neljaks äh, vastavalt sellele, kuidas me hindame koole. Äh, meil on neli erinevat taset, äh, tipptase, standardtase, mm, tase, mis tähendab seda, et on vaja edasi püüelda ja ebapiisav tase. nagu ütlesin, meil on kaks ülesanne, millest esimeseks on siis koolide kvaliteedi hindamine ja teiseks kogu riikliku haridussüsteemi hindamine. me avaldame pärast iga koolikülastust äh, ka kahte-kolme liiki dokumente, kõigepealt äh, raport inspektsiooni kohta äh,, seal kirjeldatakse päris detailselt äh, hariduse äh, õpetamise mm, tingimusi koolides äh, ning haridussüsteemi kohta kord aastas tuleb välja aastaaruanne. see on äärmiselt oluline dokument, mida arutatakse ka hariduskomisjonis, riiklikus assamblees ja ka senatis samuti töötame välja mitu temaatilist raportit, kus kaetakse eri, erinevaid temaatikaid, äh, koolis käimine, matemaatika, jätkusuutlik areng, mis iganes. see on minupoolne lühikene sissejuhatus. ja nüüd annan sõna kolleegile. Thank you, ladies and gentlemen let suur aitäh, daamid ja härrad. nüüd võtan ette rahvusvahelised võrdlevad uuringud. igas ähm, haridussüsteemis on vaja tagasisidet selle kohta, kuidas meil läheb. vabandust, kas teil oleks võimalik pisut aeglasemalt rääkida, vastasel juhul ei ole lihtsalt võimalik tõlkida. meie inspektsioonis me võime rääkida tagasisidest eh, haridussüsteemi tasandil ja kooli tasandil. koolidel on võimalik kasutada sellist välishindamist. okei okay feedback on a school level means that Czech school inspectorate inspektsioon annab Tšehhi koolidele tagasisidet ja koolidel on võimalik kasutada ka ähm, välishiistamist. nüüd haridussüsteemi tasand. me põhimõtteliselt koondame siseriiklike uurimuste tulemused ja rahvusvahelised võrdlevad uurimused nagu PISA annavad nii-öelda kõrvaltvaataja hinnangu kogu riigile ja meie püüame ühendada parimal võimalikul moel need siseinformatsiooni ja võrdlevate uuringute komponendid. mis on meie jaoks oluline? see, et rahvusvahelised võrdlevad uuringud oleksid üks nii-öelda tükike selles pusles ilma igasuguste liialdusteta. nüüd kirjeldaksin paari sõnaga Tšehhi Vabariigi olukorda. Tšehhi on alates üheksakümne viiendast aastast osalenud nendes rahvusvahelistes uuringutes. ja praegu osaleme neljas, PISA, TIMS, PIRLS ja TALIS ja siinkohal sooviksin ära mainida, et me väga hindame Euroopa Komisjoni toetust, tänu millele me saime ICS-is ja teistes uurimustes osalemise tasu maksta me sooviksime infot äh, rahastamisvõimaluste kohta tulevikus saada võimalikult aegsasti, et siis me saaksime oma plaanid sellele vastavalt seada. piisab lühike ülevaade siin. kõigis kolmes valdkonnas lugemine, matemaatika ja loodusteadused nendes kõikides hinnatakse ühte valdkonda kord üheksa aasta jooksul. punane on lugemine, sinine matemaatika ja must on loodusteadused. suuremad punktid on keskmised näitajad, keskmine tulemus sellisel aastal kui keske, uuring keskendus just nimelt sellele valdkonnale. meie õpilaste tulemused on halvenenud ja siis tekibki küsimus, et mida ette võtta. meil on kaks reformi läbi viidud, mis on mõningal määral ka mõjutanud meie õpilaste tulemusi. kahe tuhandendal aastal oli Tšehhi Vabariigis avaliku halduse reform ja see tähendab seda, et koolid said suurema autonoomia. aastal kaks tuhat viis võeti kasutusele kahetasandiline õppekava. meil on põhimõtteliselt Tšehhis raamistik, mis kehtib kogu vabariigis ja siis on igal koolil oma. mida see tähendab? Tšehhi kool vastutab kõige eest nii hariduspoole kui majanduspoole eest. häda on selles, et majandus- ja haldusküsimused nõuavad väga suure lõviosa ajast ja piisavalt ei jää pedagoogiliseltele küsimustele avaliku halduse reform tähendas ka muudatusi õpetajate jaoks. praegu võib tõdeda, et võib-olla need reformid olid liiga kiired ja haridussüsteem ei olnud nendeks valmis. lühike ülevaade sellest, mida meie inspektsioon teeb rahvusvaheliste uuringutega, rahvusvaheliste uuringute tulemustega? õp-, kuidas see seostub õpetajate, teadlaste, ministeeriumide ja nii edasi? teisena analüüs võimaldab meil analüüsida konkreetseid aspekte. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta PISA uuringu tulemust vastased on juba olemas, me oleme nüüd tegelemas nende teise astme analüüsiga ja süüvime erinevatesse alateemadesse. ministeerium valmistab ette süstemaatilise lähenemise sellele teise astme analüüsile. ja veel üks väga oluline teema meie jaoks see on valikulisus. meie inspektsiooni oma uurimuste tulemus, tulemused ja PISA tulemused näitavad ähm, meile mille, mida me peaksime selgitama teistele osapooltele? praegu meil on äh, homogeensemad koolid ja klassid äh, võrreldes teiste riikidega. suur tänu selle näite eest, äh, kuidas liikmesriik PISA uuringu ja selle tulemustega äh, ringi käib ja mida edasi teeb, vabandust, et olen veidi karm siin kõneaja suhtes, aga ma usun, et on aus tegelikult ka teistele kõnelejatele anda ka võimalus sõna võtta ja siis jätta ka veidikene arutelu aega. ning lõppkokkuvõttes, kuigi peame olema natukene karmimad, siis jah, vabandan, et hakkan siin haamriga vehkima, kui aeg hakkab otsa saama. suur tänu nüüd proua Petra Fuht äh, saab sõna Saksamaalt, Põhja-Rheini-Vestfaleni äh, liidumaalt. teate, et liidumaade pädevuses on Saksamaal äh, haridusküsimused, nii et föderaaltasandil selles osas palju öelda ei ole. seetõttu on meil väga hea, et meil just liidumaa tasandil on siin olemas kõneleja ja teil on ka umbes kümneks minutiks sõna. proua esinaine, suur aitäh, et andsite mulle täna võimaluse siin PISA tulemusi äh, liikmesriigi äh, poole pealt äh, kajastada. PISA on rahvusvaheline õpilaste uuring, mis ühest küljest võrdleb Saksa koolisüsteemi teiste riikide omaga, aga teisest küljest ka see kuusteist liidumaad omaette on meil võrdlusmomendiks Saksamaal haridusvallas on meil olnud eh, erinevaid eh, tendentse ja liidumaad ise on pädevad seda muutma ning liidumaade parlamendis on ka vastavad muudatused toimunud. PIDA, PISA annab meile ülevaate eh, koolisüsteemide puudujääkidest ja headest külgedest ning seda oleme Saksamaal juba pikka aega nii rahvusvaheliselt kui ka riigi sees kartnud isegi, sest iga äh, Äh, liidumaa on olnud väga veendunud selles, et äh, temal on kõige parem äh, süsteem oma õpilaste jaoks. ja seetõttu on just haridusstandardi küsimus oluline ning ka kesktaseme tõstmine või isegi kesksed eksamid on olnud kõne all. aga teisest küljest on meil olnud ka võimalus äh, Äh, abiturientide äh, ülesannete võrdlemises ning ka õpetajaõppes, mis on veel, arenguruumi on veel palju, aga väga oluline alus on tehtud ka kvaliteedianalüüs äh, on ellu viidud, kus me oleme saanud vaadata, kuidas on tundide kvaliteet, miski, mis minevikus on Saksamaal olnud täiesti mõtlematu. see on viinud ka parema koolisüsteemi võrdluseni Saksamaal ning annab võimaluse parimatelt õppida ja ka teiste liidumaade edukamat äh, praktikaid kasutada. ilma PISA tulemuseta ei oleks olnud see ilmselt võimalik. kui me nüüd vaatame konkreetselt, mida on tehtud vastavalt äh, tulemustele, PISA uuringu tulemustele, siis saab öelda, et me oleme püüdnud äh, puudujääke lugemisoskuses tugevama eh, eelkooliharidusega kompenseerida, eriti just sotsiaalmajanduslikult eh, eh, kehvemal järjel olevat piirkonnad on sellest puudutatud. me oleme minevikus aru saanud sellest, et me oleme alu, algkoolis äh, õpetamas saksa keeles lapsi, kes tegelikult keele aspektist juba ei ole võimelised äh, saksa keeles õppima. Need ei ole mitte ainult äh, ka rändetaustaga lapsed, vaid ka saksa lapsed, kellel on tegelikult kooli tulles väga selged puudujäägid keeleoskuse osas. ja siin oleme me nüüd eriprogrammid loonud selleks, et lastel oleks võimalik üldse edukalt koolitundides osaleda siis oleme pidevalt äh, täispäevakooli äh, püüdnud tagada äh, mitte ainult, et töö ja pereelu ühildada paremini, vaid et ka sotsiaalmajanduslikest nõrgemate taustaga lastele paremaid võimalusi pakkuda. üks asi on meie jaoks probleem ja minevikus on see aina Äh, tugevamalt ka väljendunud, äh, väga paljud äh, lapsed panevad koolis lihtsalt poppi. seda oleme me näinud ka seetõttu viimasel ajal palju, et lastel on raske tulla toime tundide sisuga, aga need lapsed, mis tulevad äh, võib-olla tugevamatest sotsiaalmajanduslikest tingimustest, äh, nad saavad äh, koolis järgi teha puudutud tundide materjali, aga nõrgematel lastel seda võimalust ei ole ja see jällegi viib ebavõrdsusteni omaette. üks uus poliitilise Äh, hariduspoliitika aspekt pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta PISA uuringu tulemuste avaldamist on see, kuidas soolist võrdsust tagada loodusteaduste ja matemaatika vallas mitmeid toetusprogramme on kõikidele koolilastele loodud nüüd ja projekte, et eriti just tütarlapsed oleksid huvitatud matemaatika ja loodusteaduste valdkondadest äh, nüüd ja tulevikus sest me oleme aru saanud, et tüdrukute ja poiste vahel on loodusteaduste vallas väga suured vahed. siis on ka mitmeid projekte, kus eh, püütakse mõelda selle peale, kas on mõistlik ehk poisse ja tüdrukuid eraldi õpetada teatud teemavaldkondade osas ja siin ei ole küsimus mitte ainult selles, et tüdrukute teadmised on vajaka jäänud mõnedes valdkondades, vaid minevikus oleme näinud, et just meie koolisüsteemis on eelkõige probleeme tajuvad ja tundvad poisid ja oleme mõelnud selle peale, kuidas on võimalik ehk äh, just sihtida äh, noormehi ja poisse, et äh, nende õppeedukust toetada PISA on näidanud ka, et meil on digitaliseerimisvaldkonnas vajakajäägid Saksamaal ja nagu öeldud, siis loomulikult meil ei ole äh, valitsuse, föderaalvalitsuse roll haridusvallas väga tugev, aga digitaalpakti ettepanek on tehtud liidumaade haridusministrite poolt, sest näha on, et meil on palju vaja kaotatud aega tagasi teha Saksamaal selles osas ja tuleviku tööturg on ju see, millele me peame orienteeruma digitaliseerimispakt on ette pandud, aga raske on muidugi leida rahastamist nii liidumaade valitsuste kui föderaalvalitsuse poole pealt, aga käesoleval aastal on sel teemal arutelud peetud ja kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast alates peaks siis vastavalt äh, see projekt viie aasta jooksul aset leidma, viis miljardit eurot on äh, raha eraldatud sellele, see ei ole veel lõplik summa, arutelud käivad, aga me juba mõtleme selle peale, kuidas oleks võimalik meie noortele inimestele anda parem võimalik ettevalmistus tuleviku töömaailma jaoks. see on ikka problemaatiline, kuidas digitaalset meediat äh, rahastada ja siin ei ole mitte ainult föderaalsüsteem probleem, äh, vaid äh, tegelikult äh, ka kohalikud omavalitsused on osaliselt meie koolide varustamise eest vastutavad ja siin on nüüd pädevuse ja rahastamisprobleemid olemas, aga kõnelused käivad niimoodi, et meie nelikümmend tuhat kooli umbes, mis Saksamaal on, oleksid ka tehniliselt hästi varustatud. ja oluline on see, et oleks igal pool ka lairibaühendus ja ka äh, wifi või siis äh, arvutid ja mm, iPadid. aga muidugi digitaalse meedia õppimine ei tähenda mitte ainult nutividinaid, vaid meil peavad olema ka pädevad õpetajad oluline on see ja täiesti elementaarne meie tulevikumaailma, töömaailma jaoks, aga on ka endiselt asju, mida on võimalik suurepäraselt teha tavatahvli ja kriidiga, ei pea tingimata alati kõiki asju interneti teel õppima. meie jaoks on väga oluline valdkond ka tööeluks ettevalmistamine, kutseõpe ja me Eh, ikka jälle kuuleme seda, et eh, oluline on see, et kõrghariduses osalejate arv suureneb, aga teisest küljest on Saksamaal olnud eh, kaks siis kutseõppesüsteem väga oluline ja väga suureks tingimuseks on see olnud selleks, et Saksamaa saab olema niivõrd majanduslikult tugev, kui ta on olnud. paljud uuringud on näidanud ka, et noorte töötus on väga madal Saksamaal ja see on viinud ka sellele, selleni, et äh, viimasest majanduskriisist tuli Saksamaa päris äh, puhta nahaga läbi ning töötus on jäänud madalale tasemele võrreldes teiste Euroopa riikidega, sest äh, noored on läbinud kutseõppe, on pikalt õppinud ja ka ettevõtted, kes on niivõrd kaua koolitanud oma õpipoisse, on hoidnud need inimesed tööl, sest nad on öelnud, et väga palju vaeva ja aega on nende jaoks eraldatud ning hoiame nad alles aga me oleme näinud ka seda, et ei tasu äh, ära ainult vaadata kooli ja õppe küsimusi, vaid äh, Saksamaal on äh, aina suurenev arv inimesi, kes lähevad ülikoolidesse äh, aga see on näidanud, et äh, just äh, kutseõppe ja õpipoisihariduse vallas on inimesi selle võrra vähem, sest paljud lähevad ülikooli. siin on vaja selgeid mudeleid välja arendada, vaadata, kuivõrd äh, atraktiivne see kahene kutseõppe variant on, mitte ainult Need, kes akadeemilise hariduse saavad ja ülikoolis lähe, ülikooli lähevad, ei ole mitte tööturul edukad, vaid tõesti on niimoodi, et need inimesed, kes on kaks siis kutseõppe läbinud, saavad paremad võimalused tööturule siseneda ning ka teenivad rohkem kui mõned akadeemilise haridusega inimesed. seetõttu vaatame ka poliitika poole, kas me saame äh, kutsekooli pakti leppida äh, kus kutsekoolid äh, oleksid, äh, saaksid äh, parimad tehnilised võimalused, kus ka oleksid õppejõud hästi koolitatud ning me saaksime jätkata selle kutseõppe ja õppepoisi, õpipoisi koolituse ja praktikatega tulevikus. see on meie jaoks edukas mudel ja see on ehk ka aspekt, mis eristab meid teistest liikmesriikides. me väärtustame seda ja PISA tulemused näitavad, et me ei tohi seda valdkonda mitte hooleta jätta, vaid hoopis tulevikus tugevdada. suur tänu teile! köszönjük szépen uh, Madame Voknak. suur aitäh, proua Vogt. ja viimane kõneleja. härra David Justino, kellel on kümme minutit. Eh, vou aproveitar para falar em português. Suur aitäh, juhataja. ma räägin portugali keeles, kuna selline võimalus täna siin ju on. ma sooviksin tänada kuulamise korraldajaid selle eest, et mind siia kutsusite. ma püüan nii hea ülevaate esitada, kui vähegi võimalik sooviksin sinna sisse põimida fakte ja ka neid õpitud tunde või, või õppetunde, mis me oleme PISA uuringutest saanud. ma sooviksin rääkida siis PISA tulemuste taga olevatest trendidest perioodil kaks tuhat kuni kaks tuhat viisteist. millised on need põhilised trendid? meil võib olla kiusatus öelda, me oleme olnud head õpilased või halvad õpilased, aga me peame vältida, vältima seda kiusatust. pigem me peaksime mõtlema selle üle, kuidas nende tulemustega edasi minna. ehk ei ole vaja nii-öelda meelitussõnu rääkida nendele, kellel on head tulemused ja näppu vibutada nende suunas, kellel ei ole nii hästi olnud küsimus on, mis me selle infoga edasi läh-, teeme? ma ei sooviks üksikasjalikule analüüsile liiga palju tähelepanu pöörata, aga pigem rääkida sellest, mida on võimalik õppida nendest tulemustest. püüaksin ühtlasi ka võrrelda Portugali teiste Euroopa Liidu riikidega ning jõuda äratundmisele, millist edu on viimasel ajal saavutatud ja kus on kokkulangevusi Need riigid, kus on olnud parimad tulemused, äh, nendele võib-olla ei olegi vaja nii palju keskenduda, pigem oleks vaja keskenduda nendele, kelle tulemused nii väga head ei ole olnud, kuna parimad ilmselt äh, mõnda aega vähemalt äh, jäävad ka tulevikus heaks kui te vaatate siin Portugali, siis alates aastast kaks tuhat oleme me investeerinud haridusse nii palju kui vähegi võimalik, aga paraku majandusel ei ole meil väga hästi läinud. ehk teiste sõnadega, meie investeeringud haridusse viimase kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jooksul on langenud perioodile, kui Portugalil on olnud majandusraskused. Portugal Portugali haridussüsteemi reform toimus seekord väga raskel ajal, aga me olime väga pühendunud sellele, kuigi meil ei olnud nii palju vahendeid võimalik kasutada, nagu me oleksime tahtnud. varem oli meie riigieelarve stabiilsem, nüüd on olukord olnud raskem ja me oleme püüdnud saavutada paremaid tulemusi vähesemate ressurssidega, kui me oleksime soovinud omada. samas PISA-s on meie tulemused paranenud, kuigi vahendeid meil nii palju käsutuses ei olnud, kui me oleksime soovinud saada. kui te vaatate mõningaid PISA tulemusi siis matemaatikas olid meie tulemused sellel perioodil paremad. ma räägin siis perioodist kaks tuhat kuni kaks tuhat viis, kaksteist. selle perioodi jooksul SKT ei tõusnud. ehk teiste sõnadega, riigina meie majandus paranes null protsenti, aga meie riigi haridussüsteem tegi edusamme ja see võimaldab mingisuguseid järeldusi teha. võimaldab esitada küsimuse, et aga kuidas siis nii, et raha meil rohkem ei olnud, majandus sammus paigal, aga haridus läks sellele vaatamata, haridustulemused läksid paremateks. mida sellel slaidil me oleme püüdnud näidata? Neid tegureid, millel on, on olnud oma panust tulemuste paranemisel. peamine tegur, mille mõjul meie tulemused paranesid, oli see, et meil õnnestus vähendada nende koolide arvu, millel olid viletsad tulemused ja nende laste arvu, kellel olid äh, viletsad tulemused. ehk teiste sõnadega, koolide üldarvust hästi, heade tulemustega koolide protsent suurenes. siin on jutt koolidest, mille tulemus PISA uuringus oli üle viiesaja. see on siis trend kaks tuhat kuni kaks tuhat kaksteist perioodil ja tegelikult seesama suundumus on jätkunud ka aastani kaks tuhat viisteist. niisiis võib konstateerida, et meil on õnnestunud saavutada see, et ähm, heade tulemustega koolide osakaal koolide üldarvus on suurenenud. veel on meil paranenud õpetajate kvalifikatsioon üheks põhjuseks on see, et esialgne õpetajate koolitus kestab kauem ja on spetsialiseeritum. viis aastat on neil kokku, kolm on üldkoolitus ja kaks aastat on siis eri, kitsam erialane. võrreldes kahe tuhande aast-, kahe tuhandenda aastaga on seega toimunud märkimisväärne nihe ja tulemused on ka paremaks läinud õpetajad on muuseas palju rohkem motiveeritud, palju rohkem võrreldes kahe tuhandenda aastaga. veel üks tähtis tegur on koolide autonoomia. ja, ja tegelikult kõik need tegurid on andnud oma panuse, negatiivseid tegureid on ka, SKT näiteks. koolide sisseseade, see ei ole parand-, vähenenud, aga tundub, et sellel mõi-, negatiivset mõju ei ole olnud. ehk teiste sõnadega, meil on nii-öelda negatiivsete ja positiivsete sektorite kogu, tegurite kogum. mida veel? tegelikult õpetajate mõju on märkimisväärne. Neist sõltub palju. me näeme tänapäeval, et meie õpilaste tulemused on paremad. üheks põhjuseks on võib-olla see, et meie koolid on tänapäeval paremini organiseeritud ja meil on organis-, meil on motiveeritumad õpetajad. viimane slaid. see on nüüd väga huvitav. siin on näha head suhted õpetajate ja õpilaste vahel ja nende mõju kui need suhted on head, siis tunnevad õpilased ennast hästi ja siin on näha, et head suhted õpetajate ja õpilaste vahel selles valdkonnas Portugal on kõige paremate tulemustega tegelikult. siin tulevad muidugi mängu ka struktuurilised tegurid paar sõna ka sellest, kuidas meil õnnestus oma koole parandada. me pärast kahe tuhandendat aastat hakkasime koolisüsteemi ümber korraldama, me tekitasime koolide klastreid. mida see tähendas? see tähendas seda, et me püüdsime vertikaalselt ja horisontaalselt integreerida nende õppekavasid õpilaste huvides. mida me veel tegime? koolide välishindamine oli hea juba ka kahe tuhandendal aastal, aga nüüdseks on see veelgi paremaks muutunud. meil õnnestus muuta koolide juhtimist, see oli vanasti väga bürokraatlik, nüüd on aga see korraldatud ümber niimoodi, et see koolide juhtimine on ja direktorite töö on hoopis teistmoodi korraldatud. me pakume õpetajatele täienduskoolitust. ja veel üks asi, ma rääkisin juba koolide välisest hindamisest. iga koolitsükli lõpus on meil testid, need on nüüd ümber korraldatud. kaheksanda, kümnenda õppeklassi lõpus on meil testid ja nendega kaasneb välishindamine, hindamine. see on väga suur motivatsiooniallikas nii õpetajatele kui õpilastele. veel mõni asi, mida ma sooviksin mainida, mida me soovime lähiaastatel ära lahendada. Portugal on üks nendest Euroopa Liidu liikmesriikidest kus klassi kordama jäänute protsent on üks suurimaid Euroopas. see tähendab, et mingisugusel hetkel jätab osa õpilasi kooli pooleli ja see on suur väljakutse teiseks, meil on vaja detsentraliseeritud hariduspoliitikat. Portugal on üks nendest riikidest, kus meil on olnud üks kõige tsentraalsemalt, tsentraliseeritumalt juhitud haridussüsteeme. ja sellega me peame tööd tegema, selleks et meie süsteem veelgi paremaks muutuks kokkuvõte. kahetsusväärsel kombel pole meil viimastel aastatel täiendavaid rahasid juurde tulnud, küll aga tulemused on meil paremaks läinud. Äh, äh, äh, suur aitäh. Teil on võimalus esitada küsimusi, üks-kaks minutit maksimum, palun. Čisto kratek. Rad bi se zahvalil vsem predavateljem, zelo zanimive razprave. Eh. ma olen eh, kõigepealt eh, hea, mul on hea meel nende tänaste kõnelejate üle, suur aitäh, et jagasite oma teadmisi meiega. me näeme, kuivõrd oluline on PISA ja PISA uuringu tulemused aitavad tegelikult liikmesriikides meil haridustulemusi parandada tahaksin küsida seda, selle kutseõppe ja õpipoisi äh, koolituse duaalse süsteemi kohta. väga paljud äh, liikmesriigid tahavad äh, Saksamaa näidet järgida, Saksamaal on andnud selline kahetine õpe väga häid tulemusi koolist üleminek tööellu tundub Saksamaal väga hästi toimivat ja madal töötus näitab seda ka aga te rääkisite ka sellest, et äh, on raskusi pärast äh, seda kahetissüsteemi alustada akadeemilise äh, õppega ülikoolides. kuidas see üleminek on võimalik, loomulikult neid arenguid me jälgime Saksamaal ja suur aitäh ka proua Šoidrova selle hea initsiatiivi eest, et seda üritust korraldada aitasite. suur aitäh, proua Šoidrova. Eh, děkuji za slovo, já bych tentokrát tedy česky využila tak. suur aitäh, et mulle sõna andsite, tahaksin kasutada võimalust ja rääkida tšehhi keeles. mind huvitab olukord Saksamaal. meil on olemas PISA testi tulemused Saksamaa kohta ma ei tea, kuidas seda Saksamaal läbi viiakse, kas üks äh, organisatsioon korraldab seda kogu riigis või siis iga läänimaa korraldab seda ise? see on minu esimene küsimus ja teiseks, kas äh, Saksamaal on kuidagi reageeritud PISA tulemustele, kas kohalikul tasandil või siis riiklikul tasandil? tahaksin samuti küsida Portugali kolleegilt. Te ütlesite, et hoolimata kulutustest haridusse ja kuna tõesti sinna väga palju ei investeerita, ometigi on tulemused paranemas. ja seda selgitati sellega, et see sõltub koolidest, mis aitavad õpilastel üle saada oma sotsiaalmajanduslikust äh, positsioonist ja toetavad äh, nõrgemas positsioonis olevaid õpilasi. milline on siis see otsustav äh, hetk? ilmselgelt koolide vahendeid on suurendatud, aga kuidas võiks veel taolist paranemist esile kutsuda? ja Tšehhi olukorra kommenteerimiseks pean ütlema, et poliitilise stabiilsuse saavutamiseks on vähe võimalusi juba kümme aastat. Eh, kümne aasta jooksul on meil juba kümnes haridusminister, olukord on võib-olla natukene paranenud praeguseks ja sellega kaasneb ka oma positiivne mõju, aga ma usun siiski, et üheks aspektiks, mida OECD ega ka Euroopa Komisjon ei ole hinnanud ja mis aitab kaasa äh, tulemuste paranemisele, on poliitiline stabiilsus ja hariduspoliitika jätkumine. ilma poliitilise stabiilsuseta ei ole tulemused nii selged. võib-olla kolleegid Tšehhist võiksid seda kinnitada. seejärel Portugali äh, poolt tehtud märkus detsentraliseerimise kohta, võib-olla te panite tähele seda, mida härra Passo ütles, äh, Tšehhi äh, haridussüsteem on väga detsentraliseeritud, see toob endaga kaasa ka teatud ohte. väga hea, detsentraliseerime, aga sellega kaasnevad mõned ohud Köszönjük szépen, kérem még valaki szót a kollégák közül. suur aitäh, kas on veel kolleege, kes soovivad sõna võtta saalist? kui ei, sellisel juhul äh, annan võimaluse ekspertidele vastata neile esitatud küsimustele. jah, teen algust sellega, et vastan äh, töökohapõhise kutseõppe duaalse hariduse kohta. see on tõesti meie koduriigis väga edukas olnud, aga kuna aina vähem noori inimesi otsustab äh, sellist õpet läbida, kardame me, et äh, kuidas selle süsteemi tulevik saab olema ja plaanime seda tugevdada. me oleme võimaldanud äh, ka mõlemast äh, süsteemist edasiliikumist äh, lihtsamaks teha, nimelt et duaalsest haridussüsteemist saaks minna üle ülikooliõppele ja vastupidi, ülikooliõppelt tulla töökohapõhiseks kutseõppeasutusse. väga edukas on olnud kahe mudeli omavaheline kombinatsioon, aga reaalsus tegelikult meie ettevõtetes näitab, et just kombinatsioon hästi äh, tugeva haridustasemega äh, inimestest, kes, kellel on ka kutseõppeoskused olemas, äh, tegelikult äh, avaldab Saksamaa innovatsioonipotentsiaali. Neil on hea akadeemiline haridus ja kutseõppeoskused ja seetõttu on oluline just veel edasi arendamiseks ja edasiõppimiseks neile tulevikus võimalusi anda, nii et need inimesed, kes on äh, töökohapõhise kutseõppe läbinud, saavad nad ennast edasi arendada nii ettevõtetes sees kui ka väljaspool ja sealt edasi minna ka veel äh, akadeemilist kõrgharidust omandama, kui nad tahavad. PISA rakendamise kohta, siin ma pean ütlema minevikust äh, veel kahte asja. Saksamaal oli pikka aega öö, ei olnud võimalik, äh, seda pigem ei toetatud, et kuidagi äh, oleks võimalik kvantifitseerida haridust, aga praegu on võimalik ikkagi seda mõõta, arvavad paljud, ja peaks mõõtma, sest küsimus on teadmistes ja indikaatorites. siis uus areng PISA järgi on see, et äh, hakati ütlema meie juures ka, et oluline on see, mida erinevad süsteemid toodavad milline on nende tulemus ja järelm. ja mitmetes liidumaades on äh, tegelikult äh, olnud ka võimalik, et õpetamise ja õppimise tase tõuseb pärast selliseid äh, võrdlusi. kas seda tehakse de facto jaa, aga meil on ministrite konverents, mis vabatahtlikult otsustab vabatahtlikke tegevusi ette võtta, et kõikides liikmes, et kõikides liidumaades hariduslaset tõsta. aga fakt on see, et see on tegelikult iga üksiku liikmes liidumaa pädevuses seda otsustada. ma võtaksin esimesena teise küsimuse Tšehhi Vabariigi esindaja rääkis, et teil on kümme haridusministrit olnud, äh, meil on olnud ähm, kuus Portugalis. hariduspoliitika juures on väga oluline stabiilsus. vaatamata sellele, et meil on poliitikad ja ministrid muutunud, on meil siiski õnnestunud säilitada teatud poliitikate järjepidevus, isegi kui valitsused on muutunud. me teadvustasime, et vaja oli koolivõrk ümber korraldada Portugalis. me teadvustasime, et oli vaja organiseerida koolide klastreid selleks, et integreerida kõiki ühe regiooni koole alates eelkoolist kuni gümnaasiumi lõpuni. meil õnnestus need koolid kõik toimima saada ja klastritest tegutsema. selle töö poliitiline hind oli väga kõrge, selleks oli väga vaja, väga palju vaja tööd teha, aga tulemused olid seda väärt rahastust me eriti juurde ei saanud. rahastamine on ähm, kohati vähenenud, kohati lisandunud. kõige hullemad aastad, kui meil olid need kasinusmeetmed ja kui troika nii-öelda otsustas, mis Portugalis tehakse, isegi neil kõige raskematel aastatel õnnestus meil siiski teatud rahad tagada haridussüsteemile haridussüsteemi palkadele muuhulgas. mida ma sellega tahan öelda? see, et meil raha rohkem ei olnud, sundis meid vältima selliseid reforme või, või viima läbi reforme ilma täiendavate kuludeta ja vältida neid reforme, mis oleks kaasa toonud täiendavaid kulusid, aga sellele vaatamata õnnestus meil süsteemi parandada. vaatamata sellele, et rahastust nappis, õnnestus meil siiski oma tulemusi parandada. muuhulgas parandada tulemusi rahvusvahelistes uuringutes. meil oli ka välishindamisi ja muidki ettevõtmisi. meil oli võimalik jälgida ja seiret teha õpilaste edasijõudmise üle pikema aja jooksul. meil õnnestus ka pedagoogilist tööd ümber korraldada ja koolide tööd üldse tervikuna. kui PISA tulemused oleks antud lihtsalt ministrile, oleks tema pistnud need oma sahtlisse ja sellega oleks kogu asi lõppenud. meie aga töötasime nendega edasi ja tänu sellele õnnestus meil ka edu saavutada ja si dovolím, dámy a pánové, taky pár poznámek eh, k eh, asi. suur aitäh, paar märkust nelja teema kohta, mida siin mainiti. ma üritan teha lühidalt. esmalt tahaksin rääkida Tšehhi kogemustest seoses eh, hariduse detsentraliseerimisega. kahe tuhandendal aastal viisime läbi päris laiaulatusliku haldusreformi, lõime autonoomsed regioonid ja need regioonid hakkasid äh, täiesti legitiimselt oma pädevust äh, kehtestama erinevates valdkondades. kaks tuhat seitseteist on olukord selline, et meil on neliteist regiooni, mm, autonoomset regiooni ja neliteist haridussüsteemi, mis on põhimõtteliselt sõltumatud üksteisest. erinevates küsimustes on nende regioonide lähenemine erinev ning riik selleks, et tagada süsteemi terviklikkus, äh, ei teegi suurt midagi. muidugi meil on inspektsioon olemas äh, riiklikul tasandil, mis tagab muuhulgas äh, selle, et hinnatakse erinevates koolides pakutavat õpetust. hinnatakse seda, kas see haridus vastab vajalikele nõuetele kõikides haridusküsimustes on vaja aga leida ühtne keel neljateistkümne erineva kohaliku omavalitsusega, võite isegi ette kujutada, et see ei ole kerge. rahastamine äh, äh, toimub meil õpilaste äh, numbri alusel aga piirkondadel endil on võimalik neid äh, summasid muuta ning ka pakutava hariduse suunda muuta. viisime läbi samuti õppekavade reformi, äh, enne kahe tuhande viiendat aastat olid meil äh, üldised õppekavad esim-, nii näiteks esimese nädala jooksul kõikides koolides õpiti ühtesid ja samu asju, ükskõik kus nad siis ei olnud. näiteks eh, esimesel nädalal eh, novembrikuus eh, kuuendas koolis õppisid luuletusi. seejärel aga detsentraliseerisime selle süsteemi paika on pandud teatud üldine tase. ja on kindlaks määratud, milliseid aineid tuleb mis aastatel õpetada, iga kool ise aga siis valib täpselt, millal nad teatud asju õpetavad. nii et koolidel on päris palju otsustamisõigust selles osas ja nad saavad ise siis ära määrata seda, mida teevad, see sõltub õpetajatest, kuid see on kaasa toonud ka probleeme, näiteks siis, kui lapsed äh, lähevad ühest koolist teise. selline, meil ei ole ka äh, süsteemi äh, kaksiksüsteemi äh, olgugi, et jah, me üritame kaasata ettevõtlust, ettevõtjad tihtilugu sooviksid eh, seda, et koolid neile pakuksid teoreetiliselt ettevalmistatud tööjõudu, kellel oleksid samuti praktilised teadmised. Nad ootavad lõpp-produkti, mis asuks tööle ettevõttesse. samuti me näeme, et õpilaste huvi kutsehariduse vastu väheneb muuhulgas ka seetõttu, et niipea kui nad tööturule sisenevad, siis nende palgad alguses on väga madalad, tihti vahetavad nad ametit, asuvad tööle hoopis muus valdkonnas. me peaksime harmoneerima erinevaid aspekte siin. üheks oluliseks teemaks Tšehhi Vabariigis lähiaastatel, mis kajastub ka PISA testis ja muudes rahvusvahelistes uuringutes on õpetajate ettevalmistus. Nende pedagoogilised oskused äh, ja muu. sellised oskused Tšehhi Vabariigis on jäänud, on äh, vähikäigu isegi sisse saanud pedagoogia, pedagoogi diplomiga õpetajad tihtilugu ei oma piisavaid oskusi ja teadmisi selleks, et äh, saadetaks neid tööle võtta kvalifitseeritud õpetajatena. nii et äh, õpetajakoolitus tuleks ka läbi vaadata. me hindame õpilaste põhioskusi, kuid paljudel juhtudel õpetajad ise, äh, diplomi omata, omavad õpetajad ei oma neid teadmisi. tegemist võib olla informaatika-alaste teadmistega, võõrkeelte oskusega või kas või suhtumisega eh, erivajadustega õpilastesse, oskusega nendega toime tulla. Tšehhis erivajadustega õpilastega töö tegemine peaks olema äh, Äh, eripedagoogide ülesanne, nii see ka ei ole päris. me toetame praegu küll äh, kaasatust, kuid äh, ja sellest tulenevalt on vajalik, et kõik õpetajad oskaksid seda, selliste lastega ka toime tulla. suur aitäh nende väga huvitavate sõnavõttude eest. kahjuks on meil ainult väga vähe aega järgi enne kui lõpetan tänase koosoleku, meil on veel kaks minutit. ma usun, tänane mõttevahetus oli väga kasulik, ma olen kindel, et meil õnnestub paljud tehtud ettepanekud ka oma raportisse lisada, mis puudutab hariduse olulisust ja koolituse olulisust ning mille läbi me panustame paljudesse Euroopa Liidu strateegiatesse, noorte tagatis, noorte tööhõive algatus ja muud sellised algatused. kõik need äh, sõnavõtud olid väga kasulikud, hariduses puutume kokku paljude probleemidega nii Euroopas kui maailmas ning sellest tulenevalt äh, on hea, et meil on üldine pilt, meil on olemas teavet selle kohta, millised on õpilaste tulemused erinevates koolides see uuring on tõesti väga kasulik, võime sellest teha erinevaid järeldusi. ega samad rohud äh, kõiki haigusi ei ravi, aga järeldusi võime teha, need on üldist laadi. ja sellest võiks olla kasu kõikidele. peaksime rohkem tähelepanu pöörama õpetajate äh, koolitamisele, selleks, et nad suudaksid toime tulla tööturu äh, ja ülemaailmsete väljakutsetega. meil on vaja häid õpetajaid. selleks peavad liikmesriigid kõvasti pingutama ja ka piirkondlikud omavalitsused. samuti oleks vaja tõsta äh, õpetaja ameti prestiižikust, äh, muuta see hinnatud ametiks ning äh, samuti peavad õpilased ise respekteerima oma õpetajaid. siin on meil vaja palju koostööd teha. ma tänan teid äh, kõiki kogu südamest, et osalesite tänasel arvamuste vahetusel ja sellega tahaksin lõpetada täna hommikuse koosoleku. jätkame pärastlõunal kell kolm ja siinkohal tahan veel teada anda, et kuna siinsamas ruumis eh, pool üks hakkab järgmine sündmus pihta, siis palun ärge jätka oma asju siia. ja täna pärastlõunane koosolek toimub mujal